okay, we better... niisiis, äh, palun alustame oma istungit. lasen kaameratel meid filmida sel ajal, kui ma sissejuhatust teen. kõigepealt äh, päevakorra kinnitamine, kas äh, saame päevakorra kinnitada, vastuväiteid ei ole. seega loeme päevakorra kinnitatuks kahekümne kolmanda ja kahekümne neljanda jaanuari istungi protokolli kinnitamine keegi vastu ei ole, kas te ei kuule mind, küsib proua Põulsa. niisiis, kahekümne kolmanda, kahekümne neljanda jaanuari protokoll, äh, loeme selle kinnitatuks, jah. Äh, siis mõned lühikesed teadaanded. Äh, rahandusalane dialoog lõpeb neli kolmkümmend ja siis meil on pooletunnine paus, enne kui siia tuleb volinik Barnier, kes tuleb siia siis kell viis Äh, annan teile lühidalt infot ka triloogide kohta, meil oli kaks kapitalinõuete direktiivi kohta. Äh, arutasime siis rahastamist, VKE-de rahastamist, likviidsusnõudeid, finantsvõimenduse määra. Äh, sel nädalal on veel kaks triloogi, nii et, et töö toimub kiires tempos, tööd on väga palju. arutasime ka Omnibus kahte, selles osas toimus samuti triloog ning äh, nõukogu saavutas siis pikaajaliste garantiide küsimuse ning töö jätkub teistes lahendavate küsimustes. kaheteistkümnendal juulil on meil veel üks äh, triloog, samuti toimus triloog äh, krediidireitingu agentuuride osas, läheme siin edasi teemade kaupa ja mis puudutab sisulist külge, siis huvide konflikt oli üks teema, mida arutati Äh, toimus üsna kasulik mõttevahetus ning järgmine triloog toimub septembris ja seal räägime siis riigivõla küsimustest. ja nüüd äh, annan siis äh,, läheme huvitavamate teemade juurde, selleks on rahandusalane dialoog Euroopa Keskpanga presidendi Mario Draghiga mul on väga hea meel teid siin jälle tervitada, härra Draghi, meie viimane dialoog toimus kahekümne viiendal aprillil, me teame, et järgmine toimub üheksandal oktoobril ning äh, kõigepealt äh, siis annan sõna Mariole, et ta teeks sissejuhatuse. aitäh ja fotograafid äh, võib-olla nüüd läheksid siit eest ära, nii et, et saadikud Mariot näeksid. Oh, aitäh Äh, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud komisjoni liikmed. mul on väga hea meel olla jällegi parlamendis äh, teie komisjoni ees, et vahetada siis teiega mõtteid. täna selgitan siis panga nõukogu möödunud nädalaseid otsuseid, samuti neid meetmeid, mida Maailma Keskpangad on kriisile reageerides astunud ja alustasime ka euroala riikide majanduse kohandamise kavasid ning äh, vaatasime ka siis kaugemale tulevikku. Äh, möödunud neljapäeval äh, Keskpanga nõukogu otsustas ühehäälselt alandada intressimäärasid kahekümne viie baaspunkti võrra. see viis taasrahastamise määra null koma kolmekümne viie protsendini ning hoiuste intressimäära null protsendini. me arvestasime sellega, et tuleb inflatsioonisurvet vähendada ning vähendada riske maja, majandustegevusele mis puudutab mittestandardseid rahanduspoliitika meetmeid, siis nõukogu otsustas juunis, et me jätkame oma refinantseerimisoperatsioone, äh, samuti äh, fikseeritud määraga pakkumisi kuni jaanuarini kaks tuhat kolmteist samuti rakendasime meetmeid, et parandada pangandussektori juurdepääsu nendele äh, Äh, võimalustele, laiendades siis võimalike tagatiste ringi. meie meetmed, nii standardsed kui mittestandardsed meetmed, toetavad äh, rahanduspoliitikat ning laenude andmist äh, reaalmajandusele me kaitseme euroala hindade stabiilsust ning aitame vähendada rahastamiskulusid, toetame usalduse taastumist ning jätkusuutlikku majanduskasvu. Euroopa Keskpank äh, soovib äh, täita talle usaldatud ülesandeid ning äh, tegutseda õi-, kindlalt ja õigeaegselt. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta teise kvartali näitajad viitavad sellele, et majanduskasv on vähenenud ning ebakindlus suurenenud, aga kui vaadata tulevikku, siis võib siiski loota, et euroala majandus järk-järgult taastub võib-olla küll pisut aeglasema hooga. euroala aasta inflatsioon oli kaks koma neli protsenti juunis kaks tuhat kaksteist ning äh, mais, maiga võrreldes muutusi ei ole. Äh, inflatsioon peaks kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jooksul vähenema ning jääma allapoole kahte protsenti aastal kaks tuhat kolmteist äh, arvestades tagasihoidlikku majanduskasvu ja inflatsiooni progre-, pro-, prognoose, seega peavad meie hinnaprognoosid olema ka mõõdukad. niimoodi taastame ostujõu, palgad. riskid on keskpikas perspektiivis tasakaalus Äh, need riskid on seotud äh, euroala oodatust madalama majanduskasvuga positiivse poole pealt, aga äh, või samas võib öelda, et ka kaudsete maksudega võib seotud teatud riske, samuti kõrgemate, oodatust kõrgemate energiahindadega. meie rahandusanalüüs äh, viitab hinnastabiilsusele, mis on kooskõlas keskpika perspektiiviga ja kui ma räägin siin hindade stabiilsusest, ma mõtlen hindade stabiilsusest mõlemas suunas, ülevalpoole, allapoole Äh, laenude kasv on olnud siiski suhteliselt väike ja see peegeldab praegust olukorda, inimesed äh, on riskide suhtes ettevaatlikud ning ettevõtted üritavad oma eelarveid tasakaalustada. nüüd äh, aga kõneleksin esimesel teemal, millel palusite mul peatuda, äh, meetmetest, mida kogu maailma keskpangad on võtnud kasutusele, reageerides ülemaailmsele finantskriisile. lühidalt äh, leian ma, et need meetmed on olnud julged, tulevikku vaatavad äh, ja ajaloolisele kogemusele tuginevad. me oleme õppinud kahekümnenda sajandi finantskriisidest keskpangad on teinud väga tihedat koostööd kriisi ajal. me oleme äh, koordineerinud intressimäärade kärpeid oktoobris kaks tuhat kaheksa, oleme pidevalt vahetanud infot ning äh, koordineerinud oma meetmeid, oleme tegutsenud kooskõlastatult Äh, keskpikka perspektiivi hindade stabiilsus on eesmärk, mida me pole hetkekski silmist kaotanud. nii intressimäära poliitika kui ka mittestandardsed meetmed on arvestanud äh, valitsevate konkreetsete asjaoludega. kõigepealt äh, iga majanduse finants- ja majandusstruktuur. teiseks Äh, äh, äh, šoki suurus ja eripära ning kolmandaks erinevad tegevusraamistikud, mis on erinevatel keskpankadel ning neljandaks oleme arvestanud ka erineva institutsionaalse struktuuriga, milles need pangad tegutsevad. Nendel, need neli tegurit ja nende võrdlemine on aga teatud piiridega, äh, seega äh, me ei saa lõpmatuseni võrrelda seda, mida erinevad keskpangad teevad ja ka nende keskpankade bilanssi suuruse võrdlemine võib võib-olla anda erineva või sellise moonutatud pildi meetmetest, mida on rakendatud. näiteks euroalas ähm, äh, väga oluline osa bilansist ei ole seotud rahanduspoliitikaga, vaid hoopis välisvaluta reservide ja kullaga ähm, nii et, et nii, et me näeme, et eh, Euroopa Keskpanga bilanss laienes palju vähem kui teiste keskpankade oma. ning seetõttu eh, kohane viis, kuidas mõõta keskpanga tegevust, eh, tuleb, sellele tuleb läheneda selle panga institutsionaalses ja majanduslikus kontekstis, arvestades selle panga eesmärkidega Euroopa Keskpanga puhul on need meetmed, on, on olnud ja on ka edaspidi suunatud hindade stabiilsuse säilitamisele keskpikas perspektiivis. Äh, selline on meie mandaat ning äh, meie senised saavutused kõnelevad iseenda eest. Äh, tõhus kriiside lahendamine nõuab julgeid tegusid keskpankadelt, aga selleks on vaja ka julgeid tegusid teistelt poliitikakujundajatelt, näiteks valitsustelt. ja siit jõuangi teise teemani, millest palusite kõneleda, majanduse kohandamise kavad ning Euroopa Keskpanga roll pärast kriisi on mitmed euroala riigid palunud rahalist abi, sellepärast et neil on raske saada raha kapitaliturgudelt. samas on nad lubanud ellu viia reforme, mis on vajalikud tagamaks täielikku juurdepääsu turgudele tulevikus kuna äh, rahaline abi saab olla ainult ajutine, on reformide kvaliteet ja nende ellurakendamine äärmiselt oluline. ning just nimelt see kvaliteet lõppkokkuvõttes määrab ära programmi edu. programmide kavandamine ja seire Euroopas toimub ühiselt Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga ja äh, IMF-i vahe, poolt. me Äh, abistame finantssektori ekspertteadmistega, teostame ka riigipõhist seiret ning äh, meie kogemused siiani on olnud väga head ning koostöö komisjoni ja IMF-iga on olnud suurepärane. tänases majanduslikus keskkonnas peavad kõik riigid äh, väga kriitilise pilguga vaatama oma minevikku. me kõik oleme kohustanud, kohustatud vaatama väga objektiivselt ka oma tulevikku ainult mineviku taustal äh, on need majanduse kohandamise kavad, äh, mida paljudes riikides praegu ellu rakendatakse, arusaadavad. Äh, varasemad majanduse arengud ja poliitikad tõid kaasa suured tasakaalutused paljudes riikides ning just nimelt need tasakaalunihked, fiskaalsed ja makromajanduslikud tasakaalunihked ei olnud ei kasulikud ega jätkusuutlikud Äh, mitte jätkusuutlikud tasakaalunihked äh, muutsid kohanemiskavad vajaduse, vajalikuks ning nende kohandamiste määr on äh, oluliselt seotud sellega, mil määral need poliitikad olid viltu Äh, poliitiline kohanemine Euroopa Liidus toimub turusurve tingimustes, aga võib-olla vähem äh, siiski kui nendes riikides, kus, mis euroalas ei ole. Äh, rahaliidus olemine kaitseb riike teatud survete eest, näiteks vahetuskursi surve eest. aga see ei tähenda, et me võiksime poliitika kohandamises teha mingeid järeleandmisi niisiis ähm, äh, visadus ja julged reformid on äärmiselt olulised. väga oluliseks edutingimuseks on äh, see, et äh, valitsused ja parlamendid ja kodanikud tõesti tunneksid end nende programmide osalistena väga oluliseks eeltingimuseks seejuures on see, et poliitikud väga selgelt räägiksid nendest majanduslike kohanemiskavade põhjusest mina olen öelnud, et see tähendab, et tuleb vaadata minevik kriitiliselt läbi ja samas tuleb ka tulevikku suhtuda objektiivselt. see protsess on alanud. üha rohkem liikmesriikide poliitikud nõuavad väga jõuliselt reforme. ja ma äh, peaksin lisama, et nad nõuavad neid iseenda jaoks ja mitte sellepärast, et keegi kuskilt väljaspoolt neid nõuab Nad äh, juhivad tähelepanu varasematele sündmustele ning äh, ma tahaksin välja tuua nende reformide ühe kõige olulisema aspekti mõned nende, nendest reformidest näiteks äh, parandavad õiglust, sest on suunatud võitluseks maks, võitlusele maksupettusega, samuti parandavad need reformid avaliku sektori toimimise tõhusust. liikmesriikide poliitikud üha rohkem Äh, lähtuvad oma eesmärkide seadmistel Euroopa Liit, Rahandusliidu keskmetest eesmärkidest. Äh, nad on huvitatud jätkusuutlikust majanduskasvust konkurentsivõimelises keskkonnas. meie arvates äh, on selles valdkonnas tehtud suuri edusamme, näiteks Iirimaa võimud on olnud väga edukad Äh, reformide läbiviimisel. Nad on astunud ka olulisi samme taastamaks finantssüsteemi stabiilsust. Portugalis on programmide ellurakendamine samuti väga hea, olulisi edusamme on saavutatud sellistes valdkondades nagu tööturg, eluasemeturg, üldine konkurentsiraamistik, kohtusüsteem ning transpordisektor. Portugali võimud äh, on täiel määral pühendunud äh, selle aasta eelarve eesmärkide saavutamisele. Hispaania võimud ka on näidanud, et nad on täiel määral pühendunud sellele, et strukturaalseid reforme kiirendada ning äh, finantssektori seada usaldusväärsele alusele. samuti tahavad nad parandada riigi välist konkurentsivõimet ning panna alused jätkusuutlikumale jõukusele. isegi ilma nende programmidega äh, on äh, paljud äh, poliitikud alustanud reformidega, näiteks Itaalias on alustatud reformidega parandada konkurentsi, vähendada halduskoormust, suurendada tööturu paindlikkust, kõik need on olnud olulised reformid. riigid, riigid peavad saavutama oma eelarve eesmärgid peaaegu kõik riigid on rakendanud meetmeid eh, fiskaalsektori konsolideerimiseks. niisiis, vaatamata nendele väljakutsetele, mis riikide ees seisavad, on edusammud siiski üsna head ning eh, euroala kui terviku näitajad on üsna head. Eh, euroala eelarve puudujääk on vähenemas kolmele protsendile SKT-st, hindade stabiilsus on tagatud ning äh, väliskontod on samuti, äh, nendega on samuti kõik korras, nii et, et äh, seega meil on täiesti, meil on iga, igati põhjust oma reforme jätkata. aga miks meil on endiselt pingeid teatud turgudel? kõigepealt ma tahaksin rõhutada selleks, et väga palju on tehtud nii riikide kui ka euroala tasandil just nimelt majandusreformide osas, aga need on vaja täiel määral ellu rakendada. me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa rahaliit on liit, mis rajaneb stabiilsusele, riiklikule stabiilsusele ja ka kõigi ühisele stabiilsusele. stabiilsus riiklikul tasandil tähendab seda, et ellu viiakse reformid, mis tagavad jätkusuutliku majanduskasvu, stabiilsus üldisel tasandil tähendab seda, et me rakendame ellu seda visiooni, mida hiljutisel ülemkogul tutvustati. Äh, selle visiooni keskne sõnum on see, et euro ei kao kuhugi ning euroala äh, astub vajalikke samme selle tagamiseks minu arvates äh, enamik nendest reformidest, mille president Van Rompuy esitas, juhivad tähelepanu neljale alussambale kõigepealt. finantsturgude liit, mis parandab, mis viib siis järelevalvepankade üle eurotasa, alatasandile. teiseks fiskaalliit, mis tugevdab järelevalvet eelarvepoliitika üle euroala tasandil ning näeb ette ka äh, Äh, võimaluse toetada selle valuutaala toimimist. kolmandaks, majandusliit, millel on piisavalt mehhanisme tagada seda, et riigid saavutaksid jätkusuutliku jõudluse ilma suurte äh, tasakaalu niheteta. ning lõpetuseks poliitiline liit, mis äh, tugevdab Majandus- ja Rahandusliidu legitiimsust ning süvendab Euroopa poliitilisi aluseid. Need neli alussammast äh, on äh, teineteisega kooskõlas ja sidusad ja nendega tuleb tegeleda paralleelselt. jään ootama äh, teekaarti. minu arvates kolm teemat välvivad erilist tähelepanu. kõigepealt meil on vaja edasist äh, Äh, suveräänsuse jagamist äh, majandus- ja fiskaalvallas. meil on vaja luua usaldusväärne ja stabiilne rahaliit. teiseks, Euroopa Rahandusliit on aluslepingute oluline osa see tähendab, et kõik äh, organid äh, peavad tegutsema konstruktiivselt selleks, et parandada selle liidu toimimist mitte üksnes liidu tasandil, vaid ka riiklikul tasandil. me nõuame aluslepingute laitmatut ellurakendamist ning äh, ja samas öelda ei tihedamale liidule, viidates aluslepingute artiklile üks, selline käitumine lihtsalt ei ole järjekindel Äh, kolmandaks, meil on vaja, et äh, sügavama euroala integratsiooniga käis kaasas demokraatlik protsess, mis arvestaks ka aruande kohustuslikkusega. ei ole mingit kahtlust, et teie ja teie kolleegid Euroopa Parlamendi saadikud, kes te olete Euroopa kodanike otse valitud esindajad, mängite väga olulist rolli äh, poliitilise liidu suunas. suur aitäh tähelepanu eest! suur tänu. Läheme edasi nüüd küsimustega. nii nagu ikka. Äh, pidage silmas kõik, et küsimused ja vastused äh, peaksid mahtuma äh, viie minuti ajaraami, nii et kui te küsite liiga kaua, siis vastus saab lühem. kõigepealt Jean-Paul Gazes Rahvapartei nimel, palun. aitäh härra president, lubage mulle kõne anda lihtsate sõnadega. Te rääkisite väga paljudest headest asjadest, kasutasite väga palju äh, valitud sõnu, aga mul on tunne, et kui ma kõnelen oma kaaskodanikega, siis inimestel ei ole üldse selline mulje äh, ei rahanduskriisist ega ka tänasest Euroopa olukorrast ning esimene küsimus, mille tahaksin teile esindada, on see, et kuna me lõpuks äh, hakkame sõnelema äh, sõnadest ja tegudest, mis on omavahel seotud ja kuidas me, kuna me hakkame käituma usaldusväärselt kodanike suhtes, turgude suhtes äh,, Äh, turgudel asi, asjad pidevalt muutuvad ja nad, äh, turud oleksid huvitatud mingitest kindlatest ajakavadest. Äh, te viitasite ka Pangandusliidule, parlament juba kahe tuhande kümnendal aastal, kui me järelevalve teemat arutasime, et meil oleks tõeline pangandusliit, kus toimuks riigiülene järelevalve pankade üle, kus oleks tugev Euroopa amet, Jose Margia Galioti oli sel ajal meie raportöör. ta tuli välja väga huvitavate ettepanekutega, aga liikmesriigid ei olnud asjast huvitanud ja nüüd, kaks aastat hiljem, räägitakse pangandusliidust, see oli lihtsalt märkus. minu küsimus on see, et kuidas keskpank Äh, mis on äh, euroala äh, peamine järelevalve, suudaks siis kokku sobitada ühelt poolt oma sõltumatuse, millele ta on väga pühendunud, ning teiselt poolt selle järelvaataja rolli, mis nõuab aeg-ajalt meetmete rakendamist, poliitilise olukorraga arvestamist ja selliseid subjektiivseid hinnanguid pankade olukorra kohta, aitäh! Äh, ilma mikrofonita. You asked the right question. suur tänu. küsisite äh, õiget äh, küsimust. millal me siis tegutsema asume? ma arvan, et see on võtmeküsimus. vastus on selline, me oleme algust teinud. nagu ma juba sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, siis mitmed valitsused, kes Euroopa Rahaliitu kuuluvad, on juba alustanud oma reformikavadega ma olen mitmeid kordi öelnud, et kui me tänast maailma võrdleksime sellega, mis oli pool aastat tagasi või novembris eelmises, eelmisel aastal, kui me olime tegelikult kõige lähemal äh, suurele, suurele krediidikatastroofile, siis äh, tänane maailm on hoopis teistsugune. Äh, väga palju on teinud edusamme ja palju on saavutatud nii eelarvete konsolideerimise vallas kui ka struktuurireformide alal nii et miks me siis tegelikult kogu tegevuse hüvesid veel ei näe? või vähemalt mõned riigid ei näe neid hüvesid ja tulemusi. kaks põhjust, ma arvan, on selleks. esiteks, need reformid on ju alles alanud. pärast aastakümnete pikkust poliitika otsuseid, äh, mis on viltu läinud nendes riikides, alles nüüd me alustasime. nii et äh, need tegevused on olnud äh, väga hiljutised. teiseks, paljutki, mis on õigusloomesse sisse kirjutatud, tuleb nüüd rakendada. kolmandaks, mis puudutab eelarvete konsolideerimist, siis kuna need valitsused äh, tegutsesid kiirustades, siis nad keskendusid eelarvete äh, kasinamaks muutmisele selle võrra, et nad rakendasid kõrgemaid makse ja see on äh, kiirustades lihtne meede aga samas kulutusi õiglaselt ei kärbitud. nüüd, kui kiired hetked on mööda saamas, peab eelarve konsolideerimine toimuma äh, taas kvalifitseerimise teel, me peame rohkem äh, vähem, vähendama maksustamist ja suurendama kulutuste kärpeid. ja need ongi kõik kokkuvõttes äh, põhjused, mikspärast nende majandused on retsessioonis ja nad ei näe praegu väga hästi hüvesid kolmas või neljas punkt, struktuurireformide te alased tegevused on ka just algust, alguse saanud ja lühiajalised äh, tulemused on näiteks äh, tootjaturgudel ja tööjõuturul äh, konkurentsivõime kasv, aga te-, teised hüved on pikaajalisemad ja seetõttu on vaja rohkem aega, et neid tulemusi näha. sellegipoolest mitmedki muud probleemid ei ole alati seotud äh, ka liikmesriikide valitsuste poliitikatega ja eelmisel kohtumisel me juba siin komisjonis seda arutasime. Need probleemid on seotud pikaajalise visiooni selgusega, kuidas täpselt peaks välja nägema Euroopa rahaliit. ja need äh, neli sammast, mis ülemkogult äh, selgusid, on tegelikult esimene samm selleks, et pikaajaline visioon oleks selge nii et selles osas on ülemkogu olnud väga edukas, see on olnud esimene samm. Sorry, did I upset you? No, no, no, I am just, you know, saying that it's quite proua esinaine ütleb, et äh, tõepoolest äh, ebaõiglane on see, et sellised põhjalikud küsimused tuleb mahutada ära viie minuti ajaraami. nii et äh, need on meie mängureeglid. Aliin, palun jah, tõepoolest, äh, tegemist on väga murettekitavate küsimustega, äh, ka seda ka üldiselt ühiskondades. härra president, mulle tundub, et me lonkame ühest panganduskriisist teise ja tundub, et äh, üleüldine usaldamatus on valdav Euroopa süsteemis. ma lugesin, et Euroopa Keskpank Äh, oleks Euribori ja Libori skandaalides hoopis teisiti käitunud. ma tahtsin küsida, kui teil oleks samasugune olukord nagu praegu Liboriga, mis teie siis oleksite teinud? tänane äh, Financial Times ütles, et kui selline, sellist manipulatsiooni ei oleks äh, toimunud, siis Barclays ja teiste pankade puhul ei oleks tekkinud pangapaanikat. mis te arvate, kas intressimäärade manipuleerimine on õige tegevus, samas kui investorid ja laenajad maksavad raha, maks-, äh, tasuvad selle eest? ma arvan, et vastus nendele küsimustele on ei, ütleb president. aga üks asi, mida ma kindlasti tahan öelda, on see, et ma ei öelnud, et Euroopa Keskpank äh, oleks teinud paremat äh, tööd või saanud paremini selle olukorraga hakkama, aga ma loodan seda. ma loodan, et selleks lootuseks on ka alust ma täielikult äh, äh, nõustun, et kogu see olukord on meile mõjunud täieliku šokina ja nii palju, kui meie aru saame, siis äh, väga palju on, uuritakse seda mõlemal Atlandi ookeani poolel, kõik need protsessid on väga keerukad ja ilmselt me näeme veel arenguid ja infot tuleb juurde, aga Frankfurdis meie positsioonilt vaadates on tegelikult äh, juhtimise ja valitsemise probleemid juba alguses olnud äh, nii pankade poolt, kes andmeid andsid, kui tegelikult ka nende pankade juhtimise poolelt, äh, kes selle intressimäära taseme paika panid, mida siis kogu finantssüsteem kõik kokku kasutaks. nii et enamus tehinguid just selle intressimäära vastu ka tehti. ja ma olen täiesti kindel, et neid küsimusi uuritakse väga põhjalikult, eh, kuidas eh, jälgida ja seirata seda süsteemi tulevikus. teised küsimused, eh, jah, ma ütlesin, et vastus ka nendele küsimustele on kindlasti ei, ma ei arva, et inimeste petmine on õige asi, kui see oli küsimus. jah, tegelikult pangandussüsteemi päästmine on ju see, mida me kogu aeg teeme ma ei ole kindel, kas see on pangasüsteemi päästmise ja säästmisega seotud. ma ei ole kindel, et vajalik on pangandussüsteemi päästa inimeste päästmiseks, aga vastasel juhul, kui me ei, me ei taga finantsstabiilsust, on hind kõikide jaoks veelgi kõrgem. nii et meil on vaja tegelikult kahe erineva osapoole vahel äh, balansseerida ja leida tasakaal Äh, ühest küljest me ei taha täielikult ainult äh, kasutada maksumaksjate raha, teisest küljest on aga vaja hinnastabiilsust ja stabiilsust. ja sellepärast on vaja äh, pankade hädast väljaaitamise fondi sellises ulatuses, et need institutsioonid, mis tagavad äh, stabiilsuse süsteemi, maksude süsteemi, peavad olema usaldusväärsed ja töötavad. Äh, jah, ma tahtsin meenutada, ütleb proua esinaine, et pangandusliidu küsimusele te lõplikult ei vastanud, kuidas sõltumatust säilitada äh, järelevalve asutusena ma arvan, et äh, vastut-, vastuses Salinile olid need laused ka juba öeldud, aga, aga ehk saate lõpetada vastamise. jah, tõepoolest, härra Koses äh, küsis tõepoolest väga põhjalikke küsimusi, ma jõuan selle juurde kohe. meie analüüsime praegu, kuidas äh, korraldada seda uut järelevalvefunktsiooni. me ei tohiks kindlasti ära unustada et äh, need ettepanekud saavad olema tehtud komisjoni poolt ning konsultatsioonis koos Euroopa Keskpangaga ja parlamendiga see toimub, aga see saab olema komisjonipoolne ettepanek. president nõukogu dokumendis on kirjas, et äh, nõukogu otsustab lähtuvalt artiklist sada kolmkümmend kuus, äh, Eurotson otsustab parlamendi osale. Äh, tõsi, tõesti, aga komisjoni ülesanne on teha selleks ettepanek. aga olles seda öeldud, öelnud, on teatud põhimõtted, mis peaksid olema selle ettepaneku aluseks. nimelt, esiteks ma arvan, et ülemkogu kindlasti oli väga oluline esimene samm edasi, sellepärast et riigijuhid, valitsusjuhid on pühendunud sellele, et järelevalve oleks äh, tõhus ja tuluv, seda oli väga hästi näha. sellepärast me ootame ka komisjonil väga tugevat ettepanekut äh, sellist ettepanekut, mis seab Euroopa Keskpanga sellisele positsioonile, et järelevalvet saab väga valvsalt, sõltumatult teostada, ilma et Keskpank riskiks oma reputatsiooniga. seda kõike me tegelikult ootame komisjoni ettepanekult. aga veel on küsimusi õhus. nimelt, me peame leidma sellise asjade korralduse, et me hoiame oma äh, rahapoliitika sõltumatuse järelevalvest ning samal ajal me kindlasti ei tohiks unustada, et äh, neliteist seitsmeteistkümnest inimesest äh, panga nõukogu laua taga näitavad üles sünergiat Äh, olles olnud Itaalia keskpanga juht, äh, ma, ma olen näinud neid äh, protsesse juba minevikus. Ähm, ja Prantsusmaa puhul kehtib ta samamoodi, nii et ma arvan, et ülesanne on leida täpselt selline organiseeritus, et rahanduspoliitika ei tekitaks huvide konflikti aga samas, et järelevalvemehhanism oleks äh, olemas äh, ja töötaks. ma ei ütle, et see on lihtne ülesanne, aga kokkuvõttes äh, paljud riigid on seda juba teinud ka minevikus. nii et see kindlasti ei ole mingisugune jalgratta leiutamine täienduseks tahan veel öelda ühte asja. Need teadmised, kogemused ja traditsioonid ning ajalugu, mis järelevalve institutsioonide tasand, taga äh,, taga on, põhinevad tegelikult riikide tasandilt. nii et Euroopa Keskpank äh, selle süsteemi südamena äh, tähendab seda, et me peame toetuma liikmesriikide järelevalvajatele, see on väga oluline. ja lõpuks äh, Äh, pressikonverentsil äh, juba äh, eelmisel nädala lõpus ma ütlesin, et see kõik tähendab, et suurem mõjuvõim on Euroopa Keskpank, pangal, aga suurem võim tähendab ka tegelikult suuremat läbipaistvust, on vaja rohkem demokraatiat, tegemist on uue tegevusvaldkonnaga ja me peame vastama läbipaistvuse ning demokraatliku vastutuse standarditele ja me oleme selleks igati valmis, aitäh! Um, suur tänu! tahaksin selgitada liikmetele, ütleb äh, proua esinaine, oleme juba saanud äh, volituse algatusraporti koostamiseks äh, ülemkogu järelduste osas ja koordinaatorite kohtumisel seda ka homme arutatakse, aga minu arust on see volituste saamiseks kindlasti rekordaeg, nii et konsultatsioon on alanud ja me saame oma panuse ka anda Wolf Klints, palun. president äh,. president. turgude positiivne reageering eelmise nädala ülemkogul on nüüd taandunud skeptilisuse ees. kardetakse, et nüüd äh, Pangandusliidu ja hoiuste tagamise skeemi äh, ja nii edasi paikapanemine võtab liiga kaua aega. arvestades neid äh, olusid, kas teie arvates võiks EKP astuda julgeid samme näiteks laiendades garantiisid äh, võlakirjadele, mis ei ole eurovõlakirjad, kas te võiksite laiendada garantiisid ka äh, mitte ainult pankadele, vaid teistele institutsioonidele ja kas teie arvates äh, võiksid pangad maksta tagasi EKP-lt võetud laenusid mitte sularahas, vaid muude varadega, aitäh! Thank you suur tänu, nii nagu äh, proua esinaine ütles, äh, väga kahju tõesti, et viieminutisse ajaraami on sellised põhjalikud küsimused vaja suruda. aga ma võin öelda seda, et äh, nii nagu kõik esimesed sammud, siis ka viimane ülemkogu oli väga edukas eesmärkide püstitamisel, aga samal ajal tõstatas ka tegelikult täpselt sama palju veel probleemküsimusi, kui oli sätitud eesmärke. ja kindlasti uuele teekaardile kõiki vastuseid praegu ei saa anda, mis ülemkogul alles kokku pandi. ma arvan, et äh, paljud, palju skeptilisust ei ole üldse põhjuta-, põhjustatud põhjendatud. täna lugesin huvitavat artiklit, mis äh, väitis, et pangaliit oli üldse vale tee, mm, sest seda ei oleks kunagi olnud võimalik saavutada. no vaatame, elame-näeme. ma arvan, et seda on võimalik saavutada ja see saavutatakse ning järelevalve on just esimene samm sellel teel teine asi, see oli võib-olla vale algatus sellepärast, et seda ei saa saavutada õi-, õigeaegselt. siin on kindlasti vaja ka mõõta kõikide selle protsessi osapoolte panust ja pühendumust. ma võin kindlasti öelda, et kõik osapooled töötavad väga pingsalt selleks, et sügiseks ettepanek koos oleks. nii palju siis järelevalve funktsioonist. aga äh, samuti on olemas täielik teadmine ka kõikidel protsessi osapooltel äh, et me räägime siin praegu pikaajalisest jätkusuutlikkusest eh, Euroopa Rahandusliidus ja kõik osapooled on täielikult pühendunud, nad teavad täpselt, kui kallis on aeg. Nad teavad, et aega raisata ei saa. nii et eh, mina olen kindlasti ilmselt kindlam kui enamik äh, nendest kommentaatoritest, kes äh, pärast ülemkogu sõna võtsid. et olukord on keerukas ja kui keerukus suureneb, siis äh, on täiesti loomulik, et, et pakutakse väga palju erinevaid lahendusi. ja väga palju huvitavaid ideid on juba kuuldud, tõepoolest, mida võiks ka kaaluda paljud nendest ideedest on minevikus kõrvale jäetud, teised jälle ilmuvad aeg-ajalt uuesti. aga ma võin öelda seda, et Euroopa Keskpank oma mandaadi raames ning ilma oma bilansiriske suurendamata teeb kõik, mis vajalik selleks, et äh, meie tegevus vastaks äh, mandaadile, see tähendab hindade stabiilsus äh, mõlemalt poolelt kogu euroalas ja kaastootena ka finantsstabiilsuse tagamine. ma olen selle komisjoni ees juba eelmisel korral öelnud seda, et Euroopa Keskpank hoiab kõigile maksujõulistele pankadele euroalas ka likviidsuse avatuna Äh, ma tahaksin veel lisada, et me ootame kõiki teie ideid huviga ja uurime jätkuvalt oma äh, töötajatega äh, parimate lahenduste otsimist. nii et saaksime ette võtta tegevusi, mis kriisist välja aitaksid. aitäh. Liip Lambert, palun. suur tänu, härra president kui pangandusliit saab olema, siis Euroopa Keskpank saab hoopis rohkem võimu, kui tal praegu on ja Van Rompuyga samas kvartetis olles te ütlete, et tuleks midagi teha selleks, et demokraatia defitsiidist Euroopas üle saada. ja, ja ma, kui ma vaatan täna äh, Äh, siis Euroopa Keskpank tegutseb täielikult sõltumatult, äh, teil ei ole absoluutselt mingisugust läbipaistvust oma igapäevases äh, tegevuses, mittestandardsetes operatsioonides ja nii edasi, nii et kui me läheme nii, nagu teie seda tahate, siis me muutame Euroopa Liidu Hiina režiimiks, aga partei Hiinas ütleb kõike, mida tuleb teha, siin aga ei ole see nii. panga juhatus teeb seda, nii et teie äh, keskpanga juhina peaksite ütlema, kuidas me kapitali ja töö vahel äh, tulud ära jagame. näiteks, kui hea on meie sots-, äh, ühiskondlik kokkulepe. kui te praegu juba lähete oma mandaadi piiridest üle, siis kuidas me saame teile usaldada veelgi rohkem vastutust ja samas äh, mitte midagi selle eest tagasi saades nii et kas te lisate läbipaistvust oma tänasele tegevusele ja artikkel sada kakskümmend üheksa aluslepingutest ka ütleb seda, Te saate Euroopa Keskpanga režiimi muuta, muuta seda läbipaistvamaks, enne kui meie teile anname rohkem võimu kätte. Thank you very much for your point. suur tänu teie küsimuste eest. tahaksin öelda, et me ei küsi rohkem pädevusi. Euroopa Ülemkogu palus uut kontrollimehhanismi ja nad palusid kasutada ühte spetsiifilist äh, lepingu artiklit. meie rohkem pädevusi ei nõua. ja nad sätestasid ka, millised on tingimused, äh, milledest lähtuvalt antakse meile lisapädevused ja kui tingimused ei ole täidetud, siis äh, tasub need lisapädevused ära unustada, sellepärast et parem on midagi mitte teha, kui teha seda halvasti. teiseks, ma ei ole teiega päris äh, nõus. ma arvan, et me oleme vägagi läbipaistvad ja minu kohalolek täna siin on ka tõend läbipaistvusest. meil on äh, pressikonverentsid, meil on teatised, meil on väga palju äh, publikatsioone, me avaldame kõnesid ja tihtipeale võtavad sõna näiteks meie nõukogu liikmed. aga kui teil on ettepanekuid seoses läbipaistvusega, siis oleme hea meelega loomulikult veelgi stabiilses. näiteks äh, läbipaistvus, mis puudutab äh, teatud tooteid. vabandust, soovin lõpetada, ütleb president ja jätkab. kui te soovite lepingut muuta, kui te soovite meid valida, siis äh, laske käia aga praegu on leping selline. vabanduks, laske presidendil vastata. me üldiselt siin komes-, komisjonis niimoodi vahele ei räägi, ütles proua Sinani. tihtipeale Euroopa Keskpanga president ja liikmesriikide keskpankade presidendid äh, võtavad äh, sõna teemadel, mis äh, lähevad kaugemale rahanduspoliitika kitsast sektorist. ja tihtipeale on äh, liikmesriikide keskpankade juhid vägagi jutukad, aga nende nimel ma ei saa rääkida, ütlen enda nimel järgmist. tavaolukorras kus ei ole jooksukonto defitsiidi, kus ei ole euroala fragmenteerumist, kus ei ole vajadust ähm, strukturaalsete reformide järgi ja ma võiksin jätkata, kus äh, eelarved on äh, korras, siis äh, meie mandaat on tagada hinna stabiilsus kogu euro alal keskpikas perspektiivis, siis see kaasab ka finantsstabiilsus, aga kui ei ole strukturaalseid reforme, kui äh, jooksev konto ei ole tasakaalus, kui euroala on fragmenteerunud, siis ei saa pakkuda hinnastabiilsust äh, nii-öelda lisatootena. ja seetõttu ongi Euroopa Keskpanga hääl äh, kuuldav nendes valdkondades, mis paistavad mitte olevat otseselt äh, seotud äh, rahanduspoliitika kitsa valdkonnaga ja seetõttu peabki president rääkima sellest, et meil äh, peaksid olema korras riigi finantsid, me ei naudi seda olukorda, aga me peame selliselt sõna võtma. me võiksime rääkida ühel päeval teiega ka pankurite kompenseerimisest, pankade kompenseerimisest. ja olen äh, sel teemal mitu korda sõna võtnud, me oleme nendel teemadel rääkinud. ja mitte ainult sellest, me oleme lausa läinud kaugemale. Te küsisite selle kohta, kuidas kasumit tuleks äh, jagada osanike ja teiste vahel. me peame vähendama palkasid vabandust, ütleb proua esinejana, see ei ole dialoog äh, Philip Lambertsi ja Euroopa Keskpanga presidendi vahel. Philip, äh, tõmba natuke tagasi. vabandust, aga tundub, et ma selgitasin teile nüüd, äh, miks me võtame sõna selliselt, nagu me võtame sõna ja kui meil on jooksev konto tasakaalust väljas, siis me juhime selle tähelepanu ka Euroopa Keskpanga poolt. järgmisena on kõnelejate nimekirjas äh, Kei, palun. ja ma ei näinud äh, sind kohe. tänan ja vabandust, härra Draghi, et ma jõudsin siia äh, hiljem, aga sain ülevaate äh, teile esitatud küsimustest ja ma püüan eelkõnelejaid mitte üle korrata. tahaksin kuulda pangandusliidu kohta, mis äh, mõjutab lisaks Eurotsoonile ülejäänud äh, kümmet Euroopa Liidu liikmesriiki, millised saavad pangandusliigu mõjud olema siseturule, teenuste liidule, kui meil saab olema seitsmeteistkümne eurole riigi pangandusliit. Te puudutate väga keerukat teemat me oleme rääkinud pangandusliisust ja järelevalve tsentraliseerimisest. sellepärast, et äh, euroolukord ja Euroliidu olukord on kaks erinevat asja, nii et see, millest me täna räägime, puudutab konkreetsemalt euroala. ma olen täiesti nõus teiega, et meil äh, tuleb äh, pangandusliidul uues säilitada siseturg, me peame saavutama mõlemad eesmärgid, sellepärast et kui me kukume läbi ühes eesmärgiks, siis me kaotame teise. euro nõrkus nõrgendaks siseturgu ja vastupidi. ma olen kindel, et Euroopa Komisjoni ettepanek peab silmas nii euroala kui ka ühtse turu tugevdamist, aitäh! suur tänu, kuule, Mattias. tänan, härra president. tulen tagasi küsimuste juurde, mis esitati koosoleku alguses ehk äh, siis äh, baasintressimäära vähendamine null koma kahekümne viie punkti võrra. mainin seda teemat, kuna te ütlesite, et see on äh, Euroopa Keskpanga tulevikuvisioon, aga selles osas me ei ole ühel meelel. Te ütlesite, et vastavad meetmed võeti tarvitusele, kuna kontrolliti inflatsiooni. kaks tuhat üksteist meil oli inflatsioon kontrolli all ja intressimäärasid vähendati kaks korda aga siis meil olid äh, väga nõrgad äh, majanduskasvu signaalid ja ma tahaksin esitada nüüd küsimuse. kui nüüd vaadata seda konteksti, siis äh, te pidite tihtipeale suunda muutma, te pidite vähendama baasintressi määra, aga praegu nüüd majanduskasvu ei ole. ei ole ka majanduskasvu perspektiivi kas poleks mitte olnud äh, parem, kui intressimäärad oleksid jäänud samaks? meil, äh, eks ei ole veel päris negatiivseid intressimäärasid. võib-olla oleks äh, parem inflatsiooni eesmärgid üle vaadata siin me räägime ju ka Ida-Euroopa majanduslikust olukorrast, te mainisite eraldi aga ka Portugali. rääkisite sellest, et äh, Portugalis tehakse edusamme eelarve eesmärkide saavutamisel. tahaksin teilt äh, hea meelega küsida, et äh, kui oleks pangandusliit, siis kas muudetaks ka Portugali abiprogrammi? kolleegid, meenutan teile, et esitage oma küsimus ühe minuti jooksul. suur tänu, Sharon. mis oligi teie viimane küsimuse osa Portugali kohta, vabandust? viimane küsimus äh, oli seotud äh, tõsiasjaga, et äh, kui luuakse pangandusliit, siis kas äh, Portugali kohandumisprogramme, abiprogramme muudetakse ka Troika poolt? tänan. Te mainisite eelmisel aastal äh, tehtud rahanduspoliitilisi otsuseid, äh, intressimäära kahekordset vähendamist, et te sidusite selle majanduslangusega, aga see majanduslangus, mida me täna täheldame, oli tegelikult äh, ühe protsessiga kaasnenud nähtus, mis algas eelmise aasta septembris-oktoobris. see oli äh, seotud äh, krediidi võimaluste vähenemisega eelmise aasta lõpus ja sellel oli kaks põhjust esiteks, pangandussektori äh, äh, rahastamisvajadused selle aasta alguses äh, kakssada kolmkümmend miljardit eurot pluss kolmsada miljardit eurot riigi võlakirju, mis vajasid rahastamist selle aasta alguses ja enamik panku euroaladel lõpetasid äh, laenamise septembris-oktoobris, nad olid hirmul, nad ei tulnud nende rahastamisvajadustega toime ja seetõttu me tegimegi kaks pikaajalist refinantseerimisoperatsiooni, et tulla vastu nendele rahastamisnõudmistele. praegune euroala majandusolukord ei ole tingitud sellest, et äh, intressimäärad oleksid olnud liiga kõrged, vaid see on olnud seotud sellega, et äh, likviidsust oli liiga vähe ja krediidi andmise poliitika oli piiratud. edasi, euroala praegune killustumine on võimendanud neid äh, rahastamisnõudeid, sellepärast et praegu ei ole rahad liikunud ühest liikmesriigist teise see on üldpilt praegusest olukorrast. kui me saime aru, et äh, inflatsiooni osas äh, on arengud positiivsed, pidades silmas äh, hinnastabiilsuse eesmärki, siis me otsustasimegi viimasel nõukogu koosolekul vähendada baasintressimäära kas me läheme sellest kaugemale või mitte, sellele küsimusele teavad siin paljud vastust. me nimelt ei ennusta kunagi ette, peame vaatama, milline on olukord, peame hindama arenguid, andmeid ja siis võtame vastu oma otsused äh, nõukogus. ja edasi lõpetuseks, mis puudutab viimast küsimust Portugali kohta kehtib see, mida ma eelnevalt juba ütlesin, oma mandaadi piires teeme me kõik äh, selleks, et parandada olukorda euroalal, et tagada hinnastabiilsus. suur tänu! Black Potel. Äh, suur tänu, esinaine, president. nüüd on olnud palju segadust, palju süüdistusi pärast viimast ülemkogu, et mida otsustati, mida ei otsustatud, süüdistatud on ühtepidi ja teistpidi. ja nüüd öö, äh, otsuste positiivne mõju kestis ainult nelikümmend kaheksa tundi. praeguses öö, äh, olukorras on nüüd niimoodi, et ükskõik, äh, kas võtab sõna mõni väike Põhja- või väike Lõuna-Euroopa riik, äh, need sõnavõtud äh, õõnestavad kogu varasemat positiivset saavutatud ja millised võimalused on nüüd EKP-l, et taastada Eurotsooni usaldusväärsus ja stabiilsus? nüüd see olukord on kestnud juba aastaid ja kas teie arvates on ette näha, et see kestab aga niimoodi edasi? aitäh! tänan! Te viitasite täiesti õigusega sellele, kuidas ülemkogu otsuseid presenteerisid erinevad asjaosalised ja teil on täiesti õigus. tippkohtumine on protsess, äh, mis on seotud äh, usaldusväärsusega mitmetel põhjustel. seal osalevad äh, meie olulisemad äh, poliitilised otsustajad. tippkohtumine on usaldusväärne siis, kui tippkohtumiselt lahkudes ei võeta sõna seal toetatud lõppjärelduste vastu ja see puudutab kõiki ülemkogul osalejaid. ma arvan, et see on fundamentaalse tähtsusega aspekt, pidades silmas ähm, tulevikus võetavaid samme ja ma arvan, et äh, tulevikus käitutakse selles osas ka paremini ja mis puudutab nüüd EKP usaldusväärsust, siis äh, me võime teha paljut osad heidavad meile ette, et me teeme liiga palju, aga antud juhul äh, meie olukorda parandada ei saa. kõige olulisem loomulikult on ikkagi säilitada usaldusväärsus, tuleb äh, teha õigeid otsuseid, teha neid otsuseid koos, oluline on, et äh, tegutsemist tajutakse väljaspoolt kompaktsena tähtis on äh, jääda tegutsedes äh, mandaadi piiresse. ma arvan, et ei peaks äh, nendelt vähestelt institutsioonidelt, kes euroalal hästi töötavad, nõudma, et nad läheksid oma mandaadist väljapoole. see takistaks, äh, õõnestaks äh, euroala usaldusväärsust, nii et ka EKP peaks jääma oma mandaadi piiresse, mille põhieesmärk on äh, tagada hinnastabiilsus keskpikas perspektiivis. suur tänu! ja nüüd Rahvapartei nimel härra Salba. proua esinaine, härra Draghi Te juba ütlesite, et viimasel ülemkogul tehti olulised sammud edasi pangandusliidu poole ning ka majandus- ja rahandusliidu tugevdamise poole. härra Kuzeska toonitas seda, et parlament on jõudnud, nõudnud juba pikka aega pangandusliitu, mis tugineks kolmel sambal, pangandusjärelevalve, hoiuste tagamise skeem ja pankade päästeskeem. see on äh, üks punkt, kus me oleme ühel meelel ja kui teie eelmine kord äh, parlamendis olite, siis te ka olite sellega nõus. on mõningad kahtlused, mis on seotud äh, nende kolme sambaga, kõigepealt mis puudutab tsentraliseeritud äh, pangandusjärelevalvet, siis ülemkogu toonitas koostöösoovi Euroopa Keskpangaga ja varsti tuleb Euroopa Komisjon välja vastavate ettepanekutega, kui nüüd seda pangandusjärelevalvet hakkab teostama Euroopa Keskpank, siis ma tahaksin küsida, kuidas hakkaks nägema ja suhtlemine Euroopa Keskpanga ja nende riikide pankade äh, vahel, kes ei ole Eurotsoonis, me ei soovi ju siseturu killustamist. kas soovitakse valvata siis äh, ja kontrollida kõiki või ainult äh, süsteemselt tähtsaid panke ja piiriüleseid panke? ja nüüd, mis puudutab äh, hoiuste tagamist ja pankade päästmist, siis tahaksin küsida, et äh, milliseid süsteeme te hakkate kasutama, mis oleks teie arvates kõige sobivamad? tänan. Te küsisite kõik äh, rasked küsimused eh, nüüd ära, millele on raske vastata, kui protsess on alles alanud. põhimõtteliselt on kaks eh, koolkonda selle kohta, kuidas panku tuleks eh, kontrollida. üks koolkond leiab, et ainult piiriüleseid ja süsteemselt tähtsaid institutsioone tuleks kontrollida ehk siis, et äh, kui nemad äh, kukuksid kokku, siis see mõjutaks äh, ju kogu Euroopa Liitu. ja teine koolkond on arvamusel, et süstemaatiliselt tähtsad institutsioonid ei ole ainult piiriülesed institutsioonid, vaid võib olla tegemist puhtalt siseriiklike domineerivate institutsioonidega ja ka neid tuleks kontrollida kõrgemalt kui siseriiklikult tasandilt ja kolmas koolkond ütleb, et äh, tuleks vältida sellist äh, konkurentsivõime seisukohalt vaadatuna moonutamist ning et tuleks kontrollida kõiki panku. täna hommikul ühes artiklis mainiti, et neid panku on kokku umbes kuus tuhat äh, ja kui nüüd äh, vastata nendele küsimustele, siis ei tohi ära unustada, et me sõltume siseriiklikest äh, järelevalvajatest, me ei alusta nullpunktist, meil on järelevalve juba. ma arvan, et äh, meil on rohkem järelevalvajaid, kui on panku. nii et järelevalvajad äh, on olemas, nad on äh, teinud oma tööd teatud äh, juhtudel väga edukalt, teatud juhtudel vähem edukalt, aga see on praegune seis ja kui teatud asju ei ole tehtud piisavalt hästi, siis me üritame loomulikult protsessi parandada. keskne järelevalve kõrgemal tasandil kui siseriiklik järelevalve oleks loomulikult tugevam, eriti äh, suurte pankade osas. väikeseid panku on lihtsam äh, kontrollida siseriiklikul tasandil, kus on ka rohkem infot äh, nende pankade, mm, nende eripärade kohta siin äh, distantsilt äh, kauge valvamine ei oleks ehk kõige tõhusam. nii et äh, need on need erinevad koolkonnad, erinevad mõtteviisid, aga ma arvan, et ähm, praegune süsteem ja tulevikusüsteem kindlasti võimaldavad meil kõige paremini reageerida sellele olukorrale. mõnikord vastandatakse neid lahendusi, et kas üks või teine, aga ma arvan, et praegused lahendused on niivõrd äh, mitmekesised ja niivõrd laialdased ja niivõrd laiali valguvad äh, euroalal, et nad äh, võivad anda meile küll võimaluse töötada välja nüüd parim lahendus, aitäh! ja nüüd Udo Polman sotsiaaldemokraatide nimel. president Draghi, Euroopa stabiilsusmehhanism, ESM peaks riigipeade ja valitsusjuhtide sõnul rohkem äh, ülesandeid äh, kanda võtma, peaks olema aktiivsem. samas äh, vahendid jäävad piiratuks, nelisada miljardit on veel alles, seda on ju vähem kui Itaalia, Hispaania aastane refinantseerimismäär meil on nüüd äh, fond, mis peab võtma rohkem ülesandeid kanda, aga tal on piiratud äh, vahendid. kas äh, see on nüüd lahendus, mida me serveerime turgudele või on see hoopis osa probleemist? teine küsimus. Saksa viis äh, tarka, viis eksperti ütlesid pärast ülemkogu viiendal juulil, dokumendis äh, välja, et äh, nad äh, peavad vajalikuks võlgade kustutamise pakti ja et see ei lähe vastuollu ei Saksamaa põhiseadusega ega Euroopa Liidu lepingutega. kas Euroopa Keskpank oleks sellise võlgade kustutamise pakti poolt. suur tänu. me peaksime ESM-ist äh, rääkides äh, arvestama ka EFSF-i varadega, nii et kokku on neid seal kaheksasada miljardit eurot. aga teil on täiesti õigus, äh, suurus on oluline ka tõhusus äh, samuti. see võib isegi olulisem olla. EFSF kujundati välja kolm aastat tagasi, kui ma ei eksi. ja sel hetkel peeti seda rahasummat äh, liiga väikeseks, oleks tahetud suuremat summat näha, aga nii väga dramaatiliselt madalaks seda summat ka ei peetud tol ajal. ja tuleb tõesti öelda, et äh, mahtud küsimus on küll ka oluline, aga tõhusus veelgi tähtsam. ja alguses oli kujutatud äh, mehhanism niimoodi välja, et seda oleks olnud äh, väga raske kasutada ja seetõttu ongi need viimased tehtud sammud väga olulised ESM ja EFSF on paindlikumad ja paremini kasutatavad, äh, kui nad varem olid. kui meil on suur tulemüür, aga see on kujundatud äh, välja selliselt, et keegi ei saa seda kasutada, siis ähm, see ei ole ka mingit mõju. nii et nüüd on mehhanismid äh, muudetud paindlikumaks, väga oluline on pankade otse rekapitaliseerimine, oluline on äh, kontroll, järelevalve, sellega teotud äh, tingimused, eritingimused, need on kindlasti väga vajalikud. EFSF äh, saab tegutseda ka turuoperatsioonide valdkonnas ja jällegi olles täitnud teatud tingimused. ja nagu keegi ütles enne ülemkogu, siis jah, me nägime, et ülemkogul äh, tuli ka mitmesuguseid äh, sõnumeid päevavalgel, aga ikkagi EFSF säilitas äh, oma paindlikkuse. nüüd meil on kokku kaheksasada miljardit eurot ja seda raha saab kasutada paindlikumalt, see raha kindlasti kasutatakse viisil mis äh, tingimata ei äh, tõsta riigi võlakoormat ja see on väga oluline, sellepärast et äh, viimasel ülemkogul võetud otsused üritasid murda seda seost riikide ja pankade vahel. loomulikult inimesed ütlevad, et ei tehtud piisavalt palju, me võiksime teha enamat, aga see oli nüüd esimene samm ja kui ma kuulsin äh, nendest tulemustest, siis mina olin rahul. aitäh! jah. ja nüüd äh, võlgade lunastusfond. me ei saa neid äh, lubadusi, mis on antud, vaadata isoleerituna kui tehakse ettepanekuid, et tuleks äh, võlga jagada või teiste riikide võlad kanda võtta või kui me räägime siin äh, näiteks äh, ka võlgade ühendamisest või kokkupanemisest, siis tuleb arvestada sellega, et me tasapisi liigume fiskaalliidu suunas. ka selline liit ei saa allata ülekandeliidust, see peaks olema lõpp-punkt, see peaks olema perspektiiv sellises äh, liidus, kus äh, riigid on tõestanud, et nad on piisavalt äh, tugevad, et mitte sõltuda välisabist. ja ütleksin sama ka selle ettepaneku kohta, mida te mainisite, ehk siis, et see on iseenesest äh, mõistlik, aga seda tuleks vaadata kontekstis, mitte isoleerituna. ja nüüd Alde, Raimond Remosa, palun. suur tänu, austatud äh, härra Draghi suur tänu tulemast siia Euroopa Parlamenti, esitan teile kaks küsimust inglise keeles. Te andsite raha pikaajalise refinantseerimise operatsiooni kaudu eh, Hispaania pankadele, aga see ei ole jõudnud eh, reaalmajandusse. mida teha, et eh, parandada rahanduspoliitika ülekandemehhanisme Hispaanias? teiseks, mis puudutab äh, Hispaania pankade rekapitaliseerimist äh, Euroopa Liidu avaliku sektori rahadega, siis millised on Euroopa Liidu poolsed äh, tingimused äh, panga tegevuse lõpetamiseks? ja Philip Lamberts mainis siin läbipaistvust, tahaksin tulla tagasi selle juurde. nüüd et eh, kas eh, Euroopa Keskpank hakkab ka avaldama protokolle, nii nagu teevad seda Föderaalreserv, Inglise Pank, Rootsi Pank ja teised? suur tänu kolme küsimuse eest. kõigepealt, eh, mis puudutab pikaajalisi refinantseerimisoperatsioone, LTRO-sid, siis äh, muudaksin teie küsimuse natuke üldisemaks nüüd veelgi vastates. LTRO-sid on äh, kritiseeritud äh, kahel erineval põhjusel. esiteks äh, teie kaudne kriitika, et kuidas see raha ikkagi ei ole reaalmajandusse jõudnud, miks ei saa öelda pankadele, et nad peaksid Euroopa Keskpangalt odavalt laenatud raha investeerima reaalmajandusse see on äh, üks kriitika külg, aga teine kriitika külg äh, puudutab äh, hoopis teistsugust lähenemist. nii et te ei saa osta riigivõlakirju, selle asemel te annate nüüd raha odavalt pankadele, et nemad saaksid osta riigi võlakirju, nii et te hiirite lepingu artiklist mööda, mis keelab teil riigi võlakirju osta. ühesõnaga, soovitakse, et äh, pankadele kirjutatakse ette, mida nad äh, peaksid tegema rahaga, mille nad Euroopa Keskpangalt äh, saavad. nii et me peaksime siis raha suunama. aga me ei tohiks selles liiga kaugele minna. selline lähenemine aga ei ole võimalik ma ei arva, et äh, pikaajalisi mõjusid äh, arvestades oleks äh, üldsegi soovitav sellist suunamist viljeleda ja see ei oleks hea ei siseriiklikul ega euroala tasandil. võib-olla lühiajalises perspektiivis mõjud ei oleks niivõrd karmid, aga pikas perspektiivis küll. toon näite. tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel Itaalias oli sisekrediidi probleem. keskpank otsustas, kui palju äh, krediiti saab äh, riik subsideeritud äh, määradega ja kui palju saab erasektor. ja selline süsteem tootis äh, alakapitaliseeritud äh, pankasid, kes olid äh, sunnitud äh, andma välja halbu laene ja me saavutasime lõpuks kahekümneprotsendilise int-, intress, äh, inflatsioonimäära, nii et olles selle kõik läbi teinud, ma ei arva, et äh, selline lähenemine oleks äh, õige pikas perspektiivis, aga isegi kui me selle tee valiksime, siis meil peaks olema võimekus kontrollida euroala pank-. viimases LTRO-s osalesid üle kaheksasaja panga ja me peaksime siis äh, kontrollima, et nendele antud raha läheks tõesti sinna siis, kus meile meeldib, et ta läheks ja see oleks väga keeruline. ja lisan veel üht-teist. selline sekkumine, kui EKP laenab raha pankadele, siis see ei oleks äh, soovitav, aga see oleks mõeldav siis, kui LTRO ei läheks äh, euroalal äh, krediidivaldkonda, aga see ei ole tõsi. paljudes äh, riikides jõudis see raha reaalmajandusse, VKE-dele, ettevõtetele, osades riikides selle rahaga ka mingit mõju ei saavutatud ja osades riikides äh, hoopis äh, vähenes äh, krediidi andmine pärast LTRO-d. loomulikult võib siin olla mitmesuguseid riiklikke tingimusi, mis mõjutavad krediidi andmise võimalusi ja tingimusi riigiti ja osades riikides on pankadel niivõrd palju äh, halbu varasid bilansis, et nad peavad kõigepealt need varad äh, likvideerima ja siis ei jõuagi raha reaalmajandusse. nii et äh, seetõttu jah, tuleb öelda, et riigid reageerivad äh, samale operatsioonile lõppkokkuvõttes erinevalt. me oleme aga teinud üht-teist et äh, tõsta tõenäosust, et kui EKP-lt raha laenatakse, siis see jõuab reaalmajandusse. me oleme pankade poolt EKP-le antavate tagatiste tingimusi lõdvendanud, nii et äh, pangad saavad äh, kasutada teatud krediidinõudeid, nii et nemad äh, laenavad erasektorile, see ongi tagatiseks EKP-le. nii et äh, kui pangad äh, laenavad erasektorile, siis see ongi nendele tagatis selleks, et nad saavad rohkem jällegi EKP-lt laenata. see on konkreetne samm, mida me oleme teinud ja loomulikult me peame arvestama nende riskidega, mis on siin seotud ja küsimus oli ka selle kohta, et äh, kuidas äh, pankade tegevus lõpetatakse ja millal te hakkate protokolle avalikustama? jah, see põhimõtteliselt on ikka küsimus, millele ma siin oskan vastata. jah, nii kuidas äh, peatada pankade tegevust? kõikides riikides on see protsess esiteks valitsuse kätes ja teiseks järelevalveasutuse kätes. tavaliselt on protsess selline, et riiklik järelevalveasutus annab äh, hinnangu, et äh, teatud pank ei ole enam elujõuline ja siis valitsus peab otsustama, mida tuleb teha. tihtipeale panga tegevuse lõpetamine mõjutab äh, valitsuse eelarvet. nii et siin on tegemist äh, seotud äh, protsessiga tavaliselt järelevalveasutus saadab äh, signaali valitsusele, sellele valitsuse osale, mis tegeleb äh, pankadega, et teatud pank tuleb lõpetada, siis valitsus sekkub. ja lõpetuseks, miks me ei ähm, avalikusta protokolle? ma usun, et Sharon, sa võid kinnitada, et seda küsimust on esitatud juba EKP algusest peale ka minu eelkäijale on seda küsimust esitatud. ja ma olen seda tõesti ka ise esitanud, ütleb proua esinaine. ja minul on seda esitatud äh, siin komisjoni kolme koosseisu poolt. põhjuseid on mitmeid. euroala ei koosne ühest riigist. me soovime säilitada kõikide nõukogu liikmete iseseisvuse. kui nad istuvad nõukogu laua taga, siis eh, nende, et ei ole kirjutatud eh, Bundesbank või Banca d'Itaalia, nad äh, istuvad seal oma isikliku nime sildi taga, nad esinevad enda nimel ja kogu see protokollide mitteavaldamise protsess kaitseb ka nende iseseisvust, sõltumatust. meil on teistsugused äh, kommunikatsioonistrateegiad äh, võrreldes ülejäänud keskpankadega. Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriigis äh, on strateegia selline, et avaldatakse protokoll ja öeldakse, et intressimäärad jäävad äh, sellele tasemele kolmeks aastaks. Euroopa Keskpanga puhul on äh, kommunikatsioonistrateegia äh, teistsugune, aga mitte vähem läbipaistev. me ütleme, et meie eesmärgiks on hinnastabiilsus kogu euroalal keskpikas perspektiivis. me ütleme, et inflatsiooni äh, eesmärgid peavad olema kindlalt äh, paigas ja oma rahanduspoliitikat äh, teeme me siis lähtuvalt nendest põhieesmärkidest, nii et meie kommunikatsioonistrateegia on teistsugune, aga kindlasti kaalume ka teiepoolseid ettepanekuid. ja vabandust, osalen väga paljudel pressikonverentsidel ja annan ka intervjuusid, eh, nii et ähm, protokollis eh, need pressikonverentsid on äh, kindlasti sees. härra Langen, kas äh, liberaalid äh, saavad oma küsimusele vastust poole pikemalt kui teised või? esinaine ma ei äh, kontrolli vastamise aegu, ma lasin äh, presidendil jätkata LTRO-dega seoses äh, pikalt, siis tulid veel mõned küsimused juurde ja siis ka sai Uudo esitada omad küsimused, nii et see oli lihtsalt õnn. ja nüüd ma kasutan ära oma positsiooni esinaisena, mida ma eriti tihti ei tee, esitan omapoolse küsimuse palun äh, kommenteerige Iirimaal olevat olukorda, mis on seotud äh, LTRO-de ja aruandekohustusega. ja te ütlete, et kui äh, pank lõpetatakse, kui tema tegevus lõpetatakse, et siis tuleb pöörduda valitsuse poole, aga et kui on tegemist et kui on tegemist EKP-ga, siis tuleks pöörduda päästefondi poole. tänan. nüüd, mis puudutab äh, panga tegevuse lõpetamist, siis äh, kuna selline tegevus mõjutaks äh, valitsuse eelarvet, siis äh, selline otsus peab äh, saama ka valitsuse heakskiidu. kui antakse hinnang, et äh, pank ei ole elujõuline, siis tuleb panga tegevus äh, lõpetada, aga tuleb otsustada, kes kannab kulud, kas äh, Euroopa päästefond või pangandussektori tööstuse päästefond. ja kui on tegemist piiriülese juhtumiga, siis see võib mõjutada ka mitme valitsuse eelarvet ja siis äh, LTRO aruandekohustus ja kuhu raha läheb. ja mulle tundub, et Iirimaal on selline kohustus, ütleb esinaine. ja võime selle küsimuse juurde hiljem äh, tagasi tulla. ja nüüd äh, roheliste juurde. Werner Langenile ei meeldi, et esinaine esitab küsimusi.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 Äh, ma kõneleksin jällegi Pangandusliidust, sellepärast et te ütlesite, et see on väga oluline esimene nurgakivi kriisi lahendamiseks ning te ütlesite ka, et te olete väga läbipaistev, nii et, et ma loodan, et te olete ka läbipaistev äh, selles osas, kuidas te näete siis selle äh, Pangandusliidu esimesi samme, kuidas see järelevalvemehhanism üles ehitada ja jällegi, kuidas me eraldame europangad ja Euroopa Liidu pangad. Te ütlesite, et me alustame euroga, aga see eraldamine pole sugugi lihtne lihtne. nii et, et võib-olla te natukene selgitaksite, kuidas te näete seda Euroopa järelevalvesüsteemi ja äh, kuna pangandusliit ei koosne ainult järelevalvemehhanismist, me teame, et on vaja ka pankade päästmisfondi ja meil on isegi olemas ähm, ettepanekud, et äh, kahe tuhande äh, kolmekümnenda kolmeteistkümnendaks aastaks läheb meil vaja kakskümmend, kaheksakümmend miljardit eurot ja jällegi eh, liikmesriigid on siin eh, takistusi teinud, nii et, et me võime küll rääkida siin pangandusliigust, aga enamuse ajast on meil jällegi liiga vähe, liiga hilja ja liikmesriigid kogu aeg blokeerivad, nii et, et ma tervitan teie optimismi, aga kuidas me tõesti astume neid samme pangandusliidu juurde, millel on tõesti piisavalt raha ja jõudu eh, ja kas me ei piirdu jälle ainult uduste sõnadega? härra Draghi, mulle tundub, et sõnade ja muude asjade vahel on veel midagi. antud hetkel oleme me selles punktis, et tippkohtumisel tõepoolest esimest korda nii-öelda üritati sõnu tegudeks muuta. Teie küsimused on väga head, jah. ja neile peaks olema vastused. kas need vastused leitakse kohe või aja jooksul Äh, eks aeg näitab. aga me peaksime üritama saavutada nii palju kui võimalik praegu, ka-, kasutades siis neid aluslepinguid, mis meil on. selle aasta lõpuks peame me siis välja töötama selle pangandusliidu äh, kontseptsiooni ja see kindlasti ei ole täiuslik, aga see peab olema selline, mis on praegu saavutatav. ning mida rohkem ta on selline, nagu teie seda näha soovite, seda rohkem on ta ka selline, nagu mina seda näha soovin. nii et, et lõppeesmärgi osas oleme me täiesti üksmeelel. küsimus on selles aga, kuidas me selle eesmärgini jõuame, kuidas me jõuame selleni võimalikult ruttu ja, ja see on see küsimus, mis minu ees seisab. kas me peaksime selle protsessiga ka lõplikult venitama, nagu mõned ütlevad, mõned ütlevad, oh ärge isegi hakake midagi tegema, tegemist on täiesti lootusetu ettevõtmisega, sellepärast et meil tuleb muuta seda lepingut ja siis tuleb seda põhiseadust muuta ja, ja kunagi ei ole küllalt jah, äh, inimesed tahavad midagi saada, aga siis järgmisel päeval selgub, et sellest ei piisa, on vaja veel midagi enamat. meie lähenemine on selline, et me üritame olla pragmaatilised, aga me ei ole sugugi vähem ambitsioonikad kui teie. vaatame, mis meil õnnestub saavutada olemasoleva äh, õigusraamistikuga ja ärgem kaotagem oma ambitsioone. Werner Langen Rahvapartei nimel. tänan esinaine, ma ei ole pahane, et teie esitate küsimusi, aga ma olin pahane sellepärast, et osad said pikemad vastused, näiteks liberaalid. ma olen vastu sellele, mida ütles härra Lamberts Euroopa Keskpanga iseseisvus äh, ei ole mitte ainult äh, lepingutes kirjas, vaid me tõesti igati soovime seda ja see sõltumatus äh, pidi tihtipeale asendama siin poliitikute otsustusvõimetust ja kui siin härra Lamberts ütleb, et ähm, teid ei ole ametisse valitud, siis see on täiesti vale mina küll toetan teid, ma olen teid äh, valinud ja dialoog äh, Euroopa Keskpangaga on äh, täiesti eeskujulik. ja mul on nüüd kaks küsimust, ütleb härra Langen. kõigepealt pankade järelevalve. me oleme tõesti nõudnud rangemat järelevalvet, nõukogu ei ole meile seda võimaldanud, aga härra Salva, me ei nõudnud pangandusliitu, vaid pankade järelevalvet ja Saksamaal olid sellised äh, plaanid, et ähm, keskpank ja finantsinspektsioon saaksid need ülesanded, aga äh, nüüd äh, ei sovi Euroopa Pangandusamet oma pädevusi kaotada Euroopa pangandusjärelevalve, vabandust. Te äh, mainisite siin äh, Lõuna-Euroopa riike, teatud riike ei maininud, aga Sloveeniat, Küprost, äh, millised on nende perspektiivid ja nüüd Vestelbedeksi ja Paris Andespank äh, kuidas nende rekapitaliseerimine peaks aset leidma, et ei õõnestataks äh, konkurentsi seadusandlust, äh, mille üle valvab konkurentsivolinik, aitäh uh,! Well, thanks for your questions that are uh... ka nendele küsimustele ei ole kerge vastata, sest need puudutavad protsessi, mis on just alanud. kui me kasutame, jah, pangandusliidu asemel me peaksime võib-olla kasutama sõna finantsturgude liit, sest et eh, tegelikult seda me tahame pikemas perspektiivis luua. tõepoolest, mõningates riikides on probleeme rohkem kui teistes ja meil on kaks probleemi selle finantsturgude liiduga. kõigepealt see pankade päästmise fond ja siis Euroopa hoiuste tagamine minu ettepanek on jällegi, et me oleksime nii pragmaatilised või kui võimalik, vaatame, mida on võimalik kohe ära teha, äh, näiteks järelevalvega võime alustada, vaatame, milline pankade päästmise fond meil on, kas me saame seda rahastada avaliku sektorite vahenditega või peaksime looma sellise eravahenditel põhineva fondi, mida rahastab tööstussektor võib-olla peaks rahastama seda näiteks finantstehingute maksutuludest. siis kolmandaks, milline on äh, parim hoiuste tagamise süsteem, mille võime välja töötada? ja ma arvan, et äh, mõttetegevus selles viimases punktis on võib-olla kõige vähem äh, arenenud. meil on olemas direktiivid, mis tuginevad riiklike hoiuste tagamise süsteemide harmoniseerimisele aga väga oluline on siin äh, järjekord. me ei saa alustada hoiuste tagamise süsteemist, sellepärast et sellega käib kaasas ka mõningane võlgade äh, ühendamine ning me sooviksime, et see oleks pigem selle äh, finantsturgude liidu lõpp kui algus. nii et, et me võime alustada tõesti järelevalvest ning siin on teil täiesti õigus, me peame hoolitsema selle eest, et me leiame Äh, sobivad äh, seesmised ja välised mehhanismid, mis ühelt poolt säilitavad siis äh, Euroopa Keskpanga sõltumatuse rahanduspoliitika osas ning samas muudavad järelevalve tugevaks, tõhusaks ning tagavad sellise järelevalve, mis saab kasu siis sünergiast erinevate järelevalvajate vahel me, seda on mitmete riikide tasandil tehtud ja ma arvan, et me saame seda ka euroala tasandil teha. aitäh sotsiaaldemokraatide nimel. Äh, Werner, kas sa tahtsid veel küsimust esit-? aa ah,, jah, see konkurentsi osa jäi vastamata. kõik meetmed mis kahe tuhande kaheksandast aastast alates on kasutusele võtnud, võetud kas selleks, et pankasid rekapitaliseerida või tagada pankade hoiuseid, on langetatud äh, siis äh, ko-, konkurentsimoonutuste ametit äh, ka kooskõlastades, nii et, et nad on siis ähm, äh, vastavate seadustega kooskõlas, nii et, et me ei ole siin millegi vastu eksinud. Antolin. aitäh üks asi, mis äh, minu arvates Van Rompuy dokumendist puudus, on ja mis ei lase meil kõnelda tõsisest majandus- ja rahandusliidust. ja siin dokumendis räägitakse majanduslikest ja institutsionaalsetest küsimustest, aga näib, et rahandusliku poole peal meil on status quo. me ütleme, et meil on vaja tugevamat Euroopa Keskpanka, me kuulsime äh, see, et on vaja keskpanka, mis on rohkem pühendunud majanduskasvule ja seetõttu me peame hoolitsema selle eest, et pangal oleks rohkem vahendeid oma ülesannete täitmiseks. teiseks küsimus äh, rekapitaliseerimise kohta äh, finantsasutuste rekapitaliseerimine peab olema kooskõlas äh, kahe poliitilise eesmärgiga laenude taastamine ja avaliku sektori rahastamise tugevdamine. selleks, et uuesti stabiliseerida laene, Äh, selle, selle teemaga me oleme palju tegelenud, meil on vastastikuse mõistmise memorandum näiteks Hispaaniaga. ja tõesti on oluline, et, et see raha, mis laenudeks antakse, tõesti ka äh, laenajateni jõuab, nii et, et võib-olla me peaksime siin mingid äh, mehhanismid selleks looma ja selleks, et parandada avaliku sektori rahastamist, peaksime äh, tegema lõpu sellele, et avaliku ja erasektori võlg teineteist vastastikku mõjutavad ning jällegi era-, avaliku sektori rekapitaliseerimiseks meil on vaja Euroopa tasandil järelevalveasutust härra Schäuble ütles, et võib-olla äh, sellel aastal sellise mehhanismi loomine ei ole võimalik, aga kuidas oleks aasta pärast? Äh, ta ütles, et äh, keskpanga arvates võiks see mõnda aega võtta. kui palju aega siis täpsemalt? ka teie esitasite mulle mitu küsimust Te rääkisite et kuidas nii, et, et Keskpanga mandaat ei ole piiratud ainult äh, hinnastabiilsusega, vaid ka teiste asjadega, nagu näiteks majanduskasv ja nõnda edasi. mina olen sellele küsimusele alati vastanud, et ühe mandaadi omamine on väga keeruline, nii et, et kui meil oleks kaks mandaati, siis võib-olla oleks meie elu veelgi keerulisem. aga erinevus institutsionaalsetes struktuurides on selles, et ähm, meil on selline jätkusuutliku majanduskasvu traditsioon, mis tugineb hindade stabiilsusele meie jaoks on hindade stabiilsus keskpikas perspektiivis see sammas, millelt majanduskasv võib sündida. meie leiame, et inflatsioon ja ma praegu räägin siin sellisest pidevast jätkusuutlikust inflatsioonist, see mõjub häirivalt majanduskasvule ja ühiskonnale. selline on meie traditsiooniline mõtlemine ning eh, see ei ole meid siiani alt vedanud. isegi enne seda, kui euro loodi need riigid, mille rahanduspoliitika põhines sellele traditsioonile, nendel riikidel läks paremini kui nendel riikidel, kes seda traditsiooni ei toetanud. niisiis, meid seovad aluslepingud, aga meid tugineme ka ajaloole ja mõistlikkusele. sellises institutsionaalses kontekstis on meie mandaat õige ma ei ütle, et see on võib-olla kõige parim äh, institutsionaalne äh, kontekst kogu maailmas, aga see on vähemalt kõige ratsionaalsem. Teie teine küsimus oli, kas me ei kasutaks seda raha paremini laenude rahastamiseks ja äh, mitte äh, ebaõnnestunud pankade hoiustajate laenude tagamiseks ma arvan, et see on üsnagi õigustatud küsimus vastus oleks selline, et me peame tegema vahet selliste pankade vahel, mis kindlasti ei ole elujõulised ja tuleks kinni panna ning nende pankade vahel, millel on veel elulootust. ma arvan, et järelevalveasutused, valitsused ja eh, Euroopa Keskpank peavad, eh, peavad selle vahe üle sügavalt järele mõtlema ESM oli samm edasi, sellepärast et äh, see hakkab lõhkuma sellist perversset seost äh, riigi ja pankade vahel. aga ESM äh, saab teoks ainult siis, kui järelevalvesüsteem on paigas ning te ütlesite, et ma ütlesin, et see võiks võtta mõnda aega, aga ma pole kunagi öelnud, kui palju aega. viimasel ülemkogul ma ütlesin, et on parem teha asju õigesti selle asemel, et teha neid kiirustades. lõppkokkuvõttes me ju soovime, et midagi oleks olemas selle aasta lõpuks, aga ma räägiksin ka, miks see tegelikult eriti suur probleem ei ole. kui pankasid on vaja rekapitaliseerida ja ESM-i veel ei ole, siis rekapitaliseeritakse nad EFSF-i kaudu see suurendab riigi avaliku sektori võlga, võlga ning loomulikult halvendab sidet pankade ja valitsuste vahel, aga see oleks siiski ajutine. tegemist on siis ähm, ajutise probleemiga. aga niipea, kui ESM teoks saab, äh, siis avalik risk, võlg, avaliku sektori võlg asendatakse ESM-i rahaga. me liigume nii kiiresti kui võimalik, me soovime, et asjad oleksid õigesti ja hästi tehtud. aitäh! tõlgid lubasid natukene kauemaks jääda, nii et, et võtame küsimusi endiselt ühekaupa, aga me peame siiski kiiremini tegema ja nüüd Rahvapartei nimel härra Feio. suur tänu, Sharon härra president. alustan sellest, et äh, tervitan teid siin. Te rääkisite mitmest äh, lühiajalisest probleemist. Need äh, lühiajalised probleemid on pigem seotud usaldusega, selle puudumisega ning sellega, et ähm, riigi võlakirjadelt on vaja surve maha võtta. pidades seda silmas, on pakutud välja mitu erinevat lähenemist. tahaksin kuulata teie arvamuse ära ühe võimaliku lahenduse suhtes, mis ei ole eurovõlakirjad, ei ole võlalunastusfond, ei ole lühiajalised eurovõlakirjad, ei ole mingisugused muud lahendused, vaid euro ohutusvõlakirjad. see tähendab seda, et erinevate riikide võlg tuuakse kokku Äh, liikmesriikide poolt teistelt, teisestelt turgudest. see tähendab ka ühtlasi seda, et võlgu ei ühendata ja aluslepinguid ei ole vaja muuta. see oleks tegelikult majanduslik lahendus ja mitte poliitiline lahendus tänasele kriisile. seda võib sisse viia järk-järguliselt, seda on võimalik lahendada kuidagi, tuua samm-sammu haaval need ettepanekud äh, sisse. ma tahtsin teada, kas te olete sellest lahendusest teadlik ja kas selline lahendus võiks olla tagatisena nähtav ka Euroopa Keskpanga äh, poolt. mida te arvate sellest lahendusest? mis puudutab aga pikaajalist lahendust, siis äh, kui me räägime poliitilisest liidust, milliseid konkreetseid ideid on teil selle kohta, kuhu me peaksime selles osas liikuma, aitäh? Sure I... suur tänu, ma ei ole päris kindel, et ma olen sellest ettepanekust korralikult aru saanud ma pean oma teadmatust praegu üles näitama, sest nii palju, kui mina sain nüüd aru sellest kirjeldusest, siis ma ei ole sellest kuulnud. aga kui see sisaldab äh, ühestamise elementi, aa ei, selge, siis äh, ma pean paluma veel korra selgitust äh, ehk pärast seda kohtumist, nii et ma saan paremas positsioonis olla, et teile ka korralikult vastata mis puudutab poliitilist liitu, siis äh, väga keeruline on tegelikult öelda, ähm, kuidas asjad näevad välja mitmete aastate pärast. ainult parimatel riikidel on sellised visioonid ja, ja praegu selle kohta midagi kindlalt öelda ei saa. aga kui me pöördume tagasi nende nelja samba juurde, siis äh, me räägime praegu finants ja äh, finantsturgude mm, liidust see tähendab ka suveräänsuse äh, kadu, sellepärast et me räägime sellest, et kesksele tasandile viiakse järelevalvefunktsioonid, me räägime ühtsetest äh, fondidest väga ettevaatlikult, aga me oleme hakanud nendest rääkima. majandusliidu puhul räägime me koos ühtsetest investeeringutest Euroopa kasvu hüveks, me räägime struktuurireformidest ja samas ka mm, suuremast järelevalvest ja juhtimisest Euroopa tasandil see tähendab järk-järgulist rahvusliku suveräänsuse kadu. see on ka tõsi Fiskaalliidu puhul. nii et kõik need sammud, mis äh, rahvuslikku suveräänsust äh, ära võtavad, neid tuleks tasakaalustada poliitilise vastutusega äh, ühenduse tasandil. ja kuidas see protsess täpselt äh, edasi edeneb, ma ei ole võimeline praegu ütlema, aga ma näen juba praegu, et kui me kõigil nendel neljal sambal tegutsema asume ja edasi liigume, siis on automaatselt hoopis teistsugune poliitiline olukord kui täna. aitäh! suur tänu! Peeter Siimon, palun, äh, sotsialistide demokraatide nimel. Äh, president, president, tahaksin mainida kahte punkti, mis on teie jaoks oluline pangandusliiduga seoses. hoiuste garanteerimisskeem ja pankade päästmissüsteem. ja nüüd sellest, mida pakkus välja komisjon. hoiuste tagamine üks koma viis protsenti protsenti kaetud äh, hoiustest läheks sinna fondi, aga suurt äh, panganduskrahhi sellega ei oleks võimalik vältida. ja nüüd äh, on päästefondi pakutud välja null koma viis protsenti kaetud hoiustest ja samas komisjon lubab liikmesriikidel hoiuste garanteerimisskeemi rahasid kasutada ka päästefondiks. see läheb vastuollu nõukogu läbirääkimispositsiooniga seoses hoiuste tagamisega. Nad äh, ütlesid, et äh, kokku ei tohi need fondid minna maksma rohkem kui üks protsent. ja kui nüüd äh, soovitakse kindlustada mitte enam kui kaks äh, kolmandikku ühe panga kokkukukkumise kulusid, siis kuidas äh, see võiks kaasa tuua stabiilse hoiuste tagamise ja kuidas sellest äh, piisaks ka suurte pankade päästmiseks ja mis oleks teie arvates piisav vahendite maht hoiuste tagamise fondile ja päästefondile ja vaadates neid olemasolevaid arve, kas äh, teie ei ole arvamusel, et hoolimata pangandusliidust äh, need arvud ei taga meile finantsstabiilsust, sellepärast et äh, need ettenähtud mahud ei toenda ka kaasa hoiustajate äh, ja investorite usaldusväärsust. <clears throat> Another... mulle tundub, et äh, te tõstatate hoopis teise ringi küsimuse, mis ei, küsimusi, mis ei ole kohe alguses selged, sest kui me räägime pikaajalisest visioonist ja neljast sambast ja äh, sellest, et me peaksime liikuma edasi finantsturgude liidu poole, siis äh, me oleme algatanud need tegevused aga nüüd on meil komisjoni ettepanek hoiuste äh, kaitseskeemi osas, äh, mis tegelikult on võtnud väga pikka aega, et üldse hakata edenema. nii et selle ettepaneku peale mõtlemine tegelikult on täna rahvusriigi põhine ja eesmärk kokkuvõttes on hoiuste tagamise skeemi harmoniseerida riigi tasandil ma arvan, et see on täiesti mõistlik ettepanek, aga samal ajal Finantsturgude Liit on selline mõtteviis, mis näitab, et meil on vaja ühest küljest midagi ühist ja midagi sellist, mis teatud liikmesriikide inimesi ei pane mõtlema, et ühtse skeemi rahastamiseks on nende vahendeid kasutatud sest meil on liikmesriikide skeemid, mis on täielikult rahastatud ja samas ka need, mis ei ole. ja komisjoni ettepanek oli saavutada lihtsalt selle organi-, selle skeemi korrastamine. nii et ühest küljest on meil arengud, mis lähevad määratlemata, aga võib-olla rohkem Euroopa tasandi tendentsideni ja teisest küljest on direktiiv, mis on väga konkreetne oma eesmärkidelt äh, ja seal lisaks on teie küsimus, et mis see õige maht siis on? ma arvan, et kõik see vajab äh, piisavalt analüüsi veel, mis on kokkuvõttes äh, Euroopa liikmesriikide skeemi tagamise õige maht. aga enneaegne on praegu see meie probleemide ette ritta lükata, meil on liikmesriikide oma skeemid, hea, et me seda korrastame, seda süsteemi, hea, et need meil olemas on. ja ükskõik, mis on Euroopa tasandil, tuleb ikkagi äh, kolmandana, esimeseks on meil vaja järelevalvet, teiseks äh, meil on vaja äh, päästmisfondi ja lõpuks siis on hoiuste tagamine ja selle mahud ka um,. From the UK we in speaking in euros I think we had to put up guarantees in excess of one point five trillion nüüd, kui räägime Ühendkuningriigist, siis kui vaadata neid äh, määrasid, mis on ette nähtud äh, hoiuste tagamiseks, äh, et üks ja üks koma viis protsenti, siis äh, välja pakutud summad tõesti ei ole piisavad ja meil tuleb leida selline lahendus, mis toimib ja see mitte ei ole lihtne. Peeter, kas sa tahtsid veel selle teema juurde tagasi tulla? tänan, proua esinaine. ja seetõttu ma esitasingi selle küsimuse. meil on äh, konkreetne ettepanek, null koma viis protsenti päästefondiks ja ma tahaksin teada, milline on teie hinnang ja meil on äh, konkreetne ettepanek ka hoiuste tagamise kohta ja juba um, umbes kaheksa kuud on nõukogu blokeerinud, ta ei ole jätkanud läbirääkimisi. sellepärast kordan üle, nõukogu on blokeerinud läbirääkimisi sellepärast, et äh, ei olda nõus äh, välja pakutud äh, protsendimäärade üks koma viis ja null koma viis tõstmisega, ma tahaksin kuulda teie hinnangut, palun. suur tänu ja praegu, nagu ma ütlesin, me kindlasti analüüsime seda olukorda ja me ütleme oma arvamuse välja ka siin komisjoni ees pärast äh, mõttepausi. jah, olu-, see on tõesti keerukas probleem, Astrid, palun. aitäh Teie eelkäija ja ka teie ise olete alati hoiatanud eh, finantstehingute maksu sisseseadmise eest, eh, kui seda ei tehta G kahekümne tasandil. Eh, nüüd ei ole me enam isegi seitsmeteistkümne ega kahekümne seitsme tasandil, vaid räägime tõhustatud koostööst võib-olla üheksa liikmesriigi vahel kas te jätkate endiselt oma hoiatustega, härra Juncker Äh, alati äh, hoiatas äh, sellise maksu eest ja nüüd on selge, et Luksemburg selles ei osale, selles maksus ja siin võib, vaat pangad võivad mujale minna. Te ütlesite nüüd, et seda maksu võiks kasutada selleks, et ähm, hoiuste, hoiuseid tagada. kas Äh, see on võimalik, kui selline maks seatakse sisse ainult äh, teatud liikmesriikides, kes muide tahavad tulud enda, endale hoida ja oma eelarvesse panna. ja väga paljud äh, kõnelevad siin võlakirjadest, eurovõlakirjadest kui kriisi lahendamise võimalusest, see võib olla tõesti väga huvitav, aga mingit imet siin loomulikult ei ole, täiesti selge on see, et need eelnevad tingimused eurovõlakirjade loomiseks ei ole veel eh, minu arvates kuigi selgelt määratud, mis puudutab kontrolli liikmesriikide eelarvepoliitika üle. kas te ei leia, et eh, Euroopa Liit eh, läbi nõukogu komisjoni võiks siin kasutada vetoõigust või kasutada vetot siis liikmesriigi eelarve osas, kui liikmesriik ei pea kinni oma kohustustest näiteks eelarve puudujäägi ja võlgade osas? okay,. Uh, um, the, uh, on the financial transaction tax the finantstehingu maksu osas uh, on ettepanek, et need tulud ei läheks mitte hoiuste kaitse skeemi, vaid päästefondi. ja selles osas meil on vaja kindlasti vaja edasi mõelda, aga motivaatorid peavad olema väga hästi paigas, kui tegemist on maksuga, maksutulu kasutatakse päästefondi loomiseks, sealt edasi neid võimalusi kaetakse ainult nende äh, riigipankade puhul, kes on nõus olnud selle finantstehingumaksuga. aga rakendamise probleemid siit muidugi kuskile ei kao, sellepärast et finantstehingumaks tuleb luua niimoodi, et kas kõik liikmesriigid on, on sellega nõus ja, ja kohaldavad seda või, ja tundub, et see nii ei ole, või et ainult mõned liikmesriigid on sellega nõus ja rakendavad seda, aga siis tuleb äh, teha kindlaks, et äh, ärisid ei, ei äh, viida üle ühest riigist teise. nii et see on võimalik äh, maksutulu koht, jah, seda tulu saab kasutada selleks, et päästefondi rahastada, mis äh, oleks äh, Äh, mõistlik ka maksumaksjatele, sest maksumaksjad on ju viimased neli-viis aastat maksnud kinni põhimõtteliselt pankade läbikukkumised. nii et äh, äh, minu vastus siis selline. eurovõlakirjad, vastasin juba enne, et võlakirjad, ühised võlakirjad saavad ainult protsessi lõpuks ellu viidud, kui ja vetoõiguse küsimus see on fiskaalleppe osa, see tuleb äh, rakendada ja selge on see ja võib-olla ma ei ole minevikus seda väga selgelt välja öelnud, aga üsna selge on see, et liikmesriikide suveraansuse viimine äh, rahvusülesele tasandile on iga edusammu eeldus nii fiskaal, finantsturgude liidu, majanduse kui muudes küsimustes. ühtegi teist võimalust ei ole. fiskaalliit ja edusammud sinna suunas tähendavad seda, et rahvuslikku suveräänsust tuleb ära anda. mind surestatakse ajaga, ütleb härra Draghi. Äh, kaks viimast küsimust võtame koos, ütleb proua esinaine, sellepärast et muidu äh, viimane jääb märkamata, nii et äh, Liisa ja, ja Kei, palun. suur tänu te ütlesite, et päästefond pankade jaoks tuleks rahastada pankade endi poolt, ma olen sellega nõus sada protsenti, aga see olukord, mida me praegu näeme, on selline, et likviidsusraskused ning pankade võimalus ESM-ist raha saada on väga äh, keerukas. ja see tähendab tegelikult, et ka pankade toetuseks on väga raske siin midagi ära teha. nii et ma ütleksin, et tasakaalutus on praegu äh, era- ja äh, avaliku sektori pankade kaitsmise ja päästmise osas, sest et erasektorit äh, toetatakse praegu teisel määral, mil public, äh, mil avalikku sektorit. nii et äh, meil on siin kuuene õigusalane pakett, kahene fiskaallepe ja kõik need asjad, mida me oleme ära teinud. tahaksin teada nüüd Euroopa Keskpangalt, kuidas siis konkreetselt kaitsta Riigipanga mm, reserve. sest see on kindlasti väga oluline probleemi osa edasi tahaksin küsida äh, ka nende riikide kohta, mis, äh, millega tegeleb praegu Troika. Portugalis võeti Troika programm äh, vastu, aga me teame seda ka, et see programm ei ole väga hästi töötanud, sest väga piiratud meetmed põhjustavad tegelikult sisemist deflatsiooni kõikide majandussektorite jaoks ja tööpuudus on juba üle viiekümne protsendi mis ühtlasi ka teeb lühiajaliselt reformide rakendamise väga raskeks. ilmselt te teate ka, et sotsiaalolukord selles äh, riigis on täiesti kontrolli alt väljas, nii et arvestades, et need riigid on kohutavas olukorras, kas on äh, ka võimalik öelda, et troika meetmed on valed või neid saaks kuidagi kohandada? kas te arvate, et ajaraamistikku on ehk meetmete täitmiseks vaja pikendada, nii et ma tahaksin küsida presidendilt äh, millist äh, seiret äh, te teete nende meetmete suhtes, mida treik-, Troika on äh, rakendanud? okei okay,, palun. suur tänu, suur tänu, president Draghi. mul on väga hea meel, mm, mida ütles president EFSF-i ja ESM-i kohta. ja Iirimaa SKT ja võlasuhet võrreldakse nii, nagu vaja nüüd aga tahaksin küsida kahes osas. esiteks, pärast kõiki väljaütlemisi, mida institutsioonid on teinud, kas siis Euroopa Keskpank, nõukogu parlament ja nii edasi, me oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus me ootame, et turud kuidagi reageeriksid sellele. kas Euroopa institutsioonid ei suuda tasakaalustada või mõjutada eh, selliseid eh, finantsjõudusid, mida üleilmastumine on kaasa toonud, kas eh, meile vastuvõetamatud jõud lihtsalt manipuleerivad meiega? ja kes on siis need, kes hoiavad tegelikult riikide saat-, saatust oma, oma kätes? ehk oleks aeg teatud Euroopa kohtuinstantsid määrata selle küsimuse lahendamiseks Äh, me tahame ju turgu, mis on tõsi, tõepoolest äh, vaba turg ja mitte äh, võimude manipuleerimine. edasi, likviidsusküsimused. kui kaua kannatab Euroopa Keskpank kahtlaseid majandusvõime kes eh, ei luba tegelikult eh, eralaenajatel hüved saada langenud intressimääradest, kas pangainstitutsioonid peaksid käituma eetilisemalt um,? To the, to eh, mis puudutab teie teist küsimust, siis esimest me saame ilmselt arutada eraldi, sest ma ei ole päris kindel, et ma kõigest aru sain. aga ma arvan, et Portugal mm, on tegelikult väga hea edulugu selles mõttes, et Portugali mm, kohaldumisprogramm on äh, täiesti ajakohane ja Troika on seda ka hiljuti öelnud. selge on ja ma olen teiega ka nõus selles osas, et sotsiaalsed pinged on olemas, et äh, majandusolukord Portugalis ja ka teistes riikides on väga keeruline aga samas, mis on alternatiiv? kas te arvate, et minna tagasi ja lõdvendada programmi? rohkem aega, ütleb küsija. kuidas teile näiks, äh, kuidas reageerivad turud sellele, mida võib näha tegelikult tagasiminekuna? Äh, mina ütleksin, et me peaksime olema konkreetsemad ja Iirimaa näide näitab, et äh, karmid tingimused on kasulikud, sellepärast et eelmisel nädalal pöördus Iirimaa turgudele tagasi ning ähm, tänane laenamis, laenamise hind on Iirimaal odavam kui teiste riikide jaoks, kes raskustesse on sattunud, nii et lõppkokkuvõttes ma arvan, et me näeme teatud tulemusi ja hüvesid, selge on, et olukord on keerukas, aga eelarve konsolideerimist ei saa vältida ja loomulikult äh, ka struktuurireformid mm, on väga oluline. praegune jooksukonto defitsiit väheneb, nii et edusammud on äh, käegakatsutavad. ja ma seetõttu ei taha öelda, et äh, aeglustame tempot, äh, läheme tagasi, mõtleme ümber. ei, sest praegu me tegelikult näeme esimesi edu, edusamme nendes riikides, eriti just Iirimaal ja Portugalis tulles tagasi nüüd vastuvõetamatute suure eh, turgude mõjuni, siis eh, ma ei tea, kas eh, turgudel on teatud osa siin, aga ma tean, et pooleteist aasta jooksul me oleme näinud seda, et paljud investorid laiast maailmast äh, kes usaldasid ennem eurot, nende usaldus on nüüd nõrgenenud läbi erinevate tegevuste eh, samadelt osalistelt eh, just nimelt euroala enda sees. nii et nende usaldus on kahanenud, sellepärast et eurotasandil ja ka liikmesriikide tasandil on tehtud mitmeid samme, mis eh, nende usaldust ei tugevdanud kui nüüd need äh, möödapanekud heaks tehakse eurotasandil, euroala tasandil, siis äh, taastub ülejäänud maailma usaldus ning euroalasse hakatakse jälle investeerima. üleüldised meeleolud äh, turgudel, see tegelikult laenamiskulusid tähendab Äh, olukord on parenenud selles osas, viimastel kuudel me tegelikult ei ole näinud äh, seda, et äh, euroalast võetakse raha välja, me oleme näinud seda, et euroala riikide vahel need tasakaalud muutuvad, aga kindlasti selliseid väliseid tendentse väga näha ei ole olnud. ja seda on vaja ka silmas pidada. ja teie küsimuse viimane osa mulle tundub, et see on seotud selle küsimusega, eh, mida, mida küsiti ennem pikaajaliste taasfinantseerimiste operatsioonide kohta ja reaalmajanduse olukorra kohta. ma arvan, et eh, mõningates riikides on see edukalt juhtunud, teistes jälle mitte. nii et eh, erinevad faktorid mängivad siin kindlasti rolli. üks asi, mida ma unustasin kindlasti mainida, on see, et praegu oleme me teelahkmel, kus äh, laenu Eh, juhib ka nõudlus ja praegu me oleme jõudnud sinna, kus kõik tingimused on paigas, niipea kui nõudlus võtab arvesse väga madalaid intressimäärasid, eh, nii nominaalset kui negatiivset intressimäära tasat, eh, tehakse ka vastavalt eh, eramajapidamiste ja ettevõtete otsused eh, investeerimisel. nii et me ei tohiks olla liiga pessimistlikud, me näeme endiselt eh, aasta lõpus ilmselt euroala olukorra paranemist. tahaksin küsida lühidalt viimase küsimuse, ütleb härra Mitchell. teatud riikides pangad vähendavad intressimäärasid, teistes riikides aga pangad seda ei teha, ei tee on väiksemad ettevõtted, on eralaenajad, kes äh, täna on väga raskes olukorras oma võlgade tagasimaksmisel. Äh, äh, kuidas me siis saame tagada, et pangad ei pane kätt inimeste taskusse, kes seda koormat kanda ei jaksa? jah, ma olen nõus, me oleme tegelikult tagatisvõimekust suurendanud, see on esimene samm. praegu on riike, kus liikmesriikide lepingulised äh, kohustused ei luba tegelikult väiksemaid intressimäärasid. toon konkreetse näite, mitmetes riikides ähm, on intressimäärad äh, indekseeritud. nii et äh, see intressimäär, mida klient maksab pangale, on ajalooliselt madalal tasandil. lisaks on teatud äh, Eh, teenustasud, mida pangad klientide käest küsivad, eh, mitmetes riikides on neid tasusid eh, ka mm, õiguslikult paika pandud, kui suured need võivad olla, nii et kokkuvõttes on on see raha ikkagi väga palju vähem, kui valitsuse võlakirjadelt on võimalik saada ja seetõttu on tagatisrahad ka langenud. aga ma olen täiesti nõus teiega, et me peame kõik tegema selleks, et see raha, mis Euroopa Keskpanga poolt äh, tuleb, jõuab ka äh, reaalmajandusse ja president äh, ütles, et äh, kahepoolselt peate te rääkima läbi omad küsimused, sest sellest keerukast küsimusest ei saanud keegi aru, ütleb proua esinaine. sest äh, praegu oleme me juba kakskümmend minutit siin kauem hoidnud presidenti kinni, kui ta algselt sellega nõus oli. nii et üks väga huvitav märkus küll on see, et järelevalvajad küsivad ähm, täpselt pankadelt, mida nad pikaajalise taastus, taasfinantseerimise operatsioonide rahaga teevad ja parlament püüab ka kapitalinõuete direktiivis ja, ja määruses neid asju kirja panna, aga selle vastu on nii komisjon kui nõukogu, nii et äh, mulle on äh, ka pankade esindajad öelnud, et nad on oma rahakasutust muutnud äh, just selliste nõudmiste läbi. minu arust on see väga huvitav ja sellest võiksime kindlasti tulevikus rääkida. kas ma võin veel midagi lisada, küsib härra Draghi tahaksin lihtsalt tänada teid, proua esinaine, ja kõiki äh, liikmeid äh, arvamuste vahetuse eest, see on olnud jällegi väljakutsuv minu jaoks, aga tekitanud ka mõtteid äh, ja ja pakkunud alternatiivseid nägemusi ka minu kaastöötajatele. ma ei unusta kunagi, et teatud võtmesõnad, näiteks fiskaallepe, kasvulepe, pikaajaline visioon äh,, need kõik on tegelikult äh, selgunud ja koorunud meie arvamuste vahetustest, nii et äh, suur tänu teile! suur tänu! We, we now just have a ten minute break. ja nüüd on meil kümne, kümme minutit pausi, enne kui volinik Barnier siia jõuab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 okei okay,, everybody. niisiis, jätkame nüüd oma istungit. nii et, et me väga kaua täna teha ei saa, sellepärast et me oleme tõlkidel juba palunud üle aja töötada. jätkame siis nüüd päevakorra viienda punktiga, mis on mõttevahetus volinik Barnieriga ma arvan, et mul ei ole tutvustuseks vaja rohkemat öelda nagu ikka, kõigepealt äh, komis-, volinik teeb äh, sissejuhatava sõnavõtu ja siis küsimuste ja vastuste voor. niisiis, volinik, teil on kohe sõna. suur aitäh! Äh, kallis Sharon, lugupeetud saadikud, tere iga kord, kui ma siin olen, jään ma alati natukene hiljaks selle rongi tõttu, mis jäi hiljaks ja me oleme siin praegu väga erilisel ajahetkel ja ka väga tõsisel ajahetkel. euroala ministrite kohtumine algab üsna peatselt ja homme osalen ka mina Ecofini istungil. ning just nimelt siis ülemkogu järeldused on esimene teema, millest tahaksin teiega täna kõnelda Äh, tahaksin äh, öelda, et äh, turgudepoolne vastuvõtt oli suhteliselt positiivne nendele otsustele, mis langetati, aga nagu alati, kui lugu on turgudega ja vaatlejate kodanikega, Eh, siis oodatakse meilt Euroopa juhtidelt selgust ja ühtsust nende langetatud otsuste osas ja oodatakse ka seda, et me need otsused kiiresti ellu rakendamine ja seetõttu tulebki meil nüüd siis asuda tööle nende plaanide osas, mis pandi paika siis eelarveliidu, eh, majandusliidu osas ja loomulikult tuleb siis ka tugevdada siis demokraatlikku valitsemist selleks, et saavutada legitiimsus ja Euroopa Parlament on siin loomulikult väga olulisel kohal. nüüd mis puudutab pangandusliitu, eh, siis ma tean, et eh, see puudutab teid otseselt, me otsustasime kasutada siis aluslepingute artiklit sada kakskümmend kuus eh, selleks, et luua integreeritud järelevalvesüsteeme Äh, ja keskpunktiks oleks siis Euroopa Keskpank, äh, härra Barroso ja äh, minu kolleegid härra Almunia, me oleme siis alustanud tööd selle idee kallal. otsus näib olevat lihtne aga samas tekitab see väga palju küsimusi, mis on nii poliitiliselt kui tehniliselt tundlikud ja ka juriidiliselt keerulised. ja lühidalt räägiksin mõningatest, eh, millist eh, integratsiooni meil on vaja siis eh, selle pangandusliidu osas, kas meil on vaja Euroopa tasandil järelevalvet, riiklikul tasandil, kuidas luua süsteem, mis on avatud kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele Äh, kuidas arvestada ühisturu tervikuna, millisel õiguslikul alusel ja ma tean, et nagu teiegi, te olete äh, tundlikud, tunnete huvi ühenduse süsteemi vastu ja äh, kas see süsteem peaks siis teostama järelevalvet kõigi pankade üle või ainult suurte pankade üle või süsteemselt oluliste pankade üle? ja kui see vaatab, teostab järelevalvet kõigi pankade üle, siis millises proportsioonis Äh, kuidas äh, korraldada suhted nende uue järelevalveorgani ja siis äh, teiste järelevalveorganite vahel, millised on ja kuidas arenevad siis need euro, Euroopa pangandusjärelevalve volitused ja kuidas tagada siis ka selle järelevalveasutuse demokraatlikkus teiste Euroopa institutsioonide, eelkõige Euroopa Parlamendi ees Äh, niisiis äh, meil on siis vaja teha mõned nädalad tööd, et me suudaksime siis välja pakkuda äh, ettepanekud, mis vastaksid kõigile nendele küsimustele ja mis siis enne aasta lõppu, ma loodan, ma vähemalt leian, et see on vajalik, et enne aasta lõppu tuleks need otsused siis ka juba ellu rakendada. finantsliit ja pangandusliit Äh, kujutab endast siis uut etappi selles äh, liikmesriikide vahelises integratsioonis, järelevalves, äh, mida soovivad siis euroala riigid. ja siis samuti kõneldi pankade päästefondist, tagat-, panga tagatistest meil on vaja selliseid ühiseid reegleid, Äh, see ning tegemist on siis sellise dokumendiga, äh, üldse reeglistikuga, see tekst äh, on teie ees juba ja me oleme veendunud, et me peame nüüd tegema tööd, et sellega kiiresti lõpule jõua, sellepärast et seda on vaja kahekümne seitsmele Euroopa Liidu liikmesriigile ja ka kahekümne seitsme Euroopa Liidu liikmesriigi finantsasutustele. kõneleksin natuke sellest tekstist, mis on teie ees ja ka minu ees, kapitalinõuete direktiiv neli. Otmar Karas tegeleb selle teemaga. ja ma loodan, et eelseisvatel nädalatel saavutame kokkuleppe ja ütlesin seda ka eesistujale Küprosele, et kokkulepe, poliitiline, poliitiline kokkulepe on väga oluline, kui me tahame Euroopa Äh, pankade jaoks ühtseid reegleid jaanuarist äh, kaks tuhat kolmteist. niisiis, äh, ma toetan täielikult neid uusi samme, mis näevad ette siis poliitilisi trilooge olulistes poliitilistes küsimustes mis puudutab nüüd majanduspakti, riskide kaalumist VKE-dele, eh, siin mõtlen ka riikidele antavale paindluk-, paindlikkusele selle ühtse reeglistiku raames ja siis veel likviidsusreeglid. see on ka väga oluline, et leida väga head tasakaalu ja äh, Äh, seda ei ole alati sugugi kerge leida, aga see on vajalik selleks, et tagada finantssüsteemi usaldusväärsus ja majanduse rahastamine. nii palju esimesest punktist. Äh, teine punkt, äh, Euroopa süsteem hoiuste tagamiseks ma tean, et ka selles vallas on parlamendil võimalus tööd teha ja ma tean, et Peeter Simon tegeleb sellega. nüüd kolmas punkt Äh, panganduskriiside vältimine ja ärahoidmine. Äh, Gunnar Hökmark on raportöör selles küsimuses ja äh, kahekümne üheksandal juunil sai see valdkond uue tõuke ja neljas punkt, see puudutab siis turgude kuritarvitamist, hiljutisi sündmusi, Kreisi afääri, mis näitab, et kui me oleme midagi ühiselt otsustanud, eh, siis eh, on ikkagi võimalik, et mõnedes pankades käidutakse teistmoodi, eh, manipuleeritakse indeksitega, intressimäära indeksitega ja see mõjutab väga paljusid avaliku erasektori osalisi Äh, uurimised praegu loomulikult käivad ja neid äh, viiakse läbi väga otsusekindlalt ja objektiivselt. Äh, seda teevad pädevad asutused, ma arvan, et ma olen Alan McCarthy'ga seda asja, Arlene McCarthy'ga seda asja juba arutanud ja me peame hoolitsema, et see tekst turu kuritarvitamise osas, mis teie ees arutusel on, et see muutuks veelgi karmimaks ja rangemaks, et need sanktsioonid eh, oleks, et teatud rikkumiste eest kasutataks kriminaal, kriminaalkaristusi, et tõesti oleksid kaetud kõikvõimalikud manipuleerimise liigid, eh, mis puudutavad siis indekseid ma arvan, et oleks kasulik, kui niipea kui võimalik, me siis muudaksime seda teksti tugevamaks eh, selleks, et sellistele manipuleerimistele lõpp teha. niisiis, nii palju sellest neljast punktist. me sooviksime, et meie finantsteenuste siseturg oleks läbipaistvam, paremini reguleeritav ja tõhusamalt järelevalvatav lisaks sellele on ka teisi õigusloome valdkondi, kus me teg-, millega me tegeleme. Omnibus kaks. Äh, äh, me tahame vastu võtta siis äh, sellise direktiivi, mis tugevdaks Solvency kahte ja paljud teiega nagu härra Kiigold ja teisega äh, ma äh, leian, et äh, tuleb äh, hoolitseda selle eest, et ettevõtted oleksid piisavalt kapitaliseeritud ja kindlustatud. nii et, et ka selles vallas tõesti on väga oluline tegutseda, et Omnibus kaks 2 Eh, kiiresti vastu võtta ja komisjoni jaoks on kõige olulisem saavutada võrdsed tingimused kõigi jaoks ja mitte karistada me teatud liikmesriike, teatud kindlustussektoreid, mis on majanduse jaoks olulised. ja komisjon on samuti valmis eh, võtma vastu ka eh, tekstid, mis puudutavad Solvency kahte ning EIOPA poolt siis välja pakutud meetodid Eh, ja mõned teist eh, tundsid huva ka siis mõjuhinnangu vastu ja pikemaajaliste tagatiste vastu. me vaatame läbi ka finantsturuinstrumentide direktiivi, Markus Ferber on siin raportööriks ja ka selle teemaga sooviksime aasta lõpuks eh, lõpule jõuda. lisaks sellele on veel kolm olulist teemat, Eh, eh, seoses MIFIDiga, siis on turustruktuur, tahaksin meelde tuleta, et see börsivälist, börsivälised turud tuleb samuti reeglistada eh, ja ka mitmepoolsed kauplemisplatvormid, need tuleb muuta läbipaistvamaks, neile tuleb kehtestada reeglid, neil peavad olema samasugused reeglid nagu reguleeritud turgudel ja tuleb tagada siis äh, arvelduskodadele eh, mittediskrimineeriv läbi, juurdepääs. ja lõpetuseks eh, tuleb luua siis eh, kolmandate riikide jaoks õiglane süsteem selleks, et tagada siis selline lähenemine, mis võimaldaks kolmandate riikide ettevõtetel täielikul määral ka kasu saada ühisturust. nii et on väga oluline, et meie reeglid läheneksid siin selles valdkonnas selleks me teeme siiski äh, tööd G kahekümne raames, äh, finantsstabiilsusnõukogu raames ja seega toetan äh, teie raportööri, ka, ka toetan teie raportööri, kes tegeleb krediidireitingu agentuuridega ja ma loodan, et juba selle aasta jooksul jõuame ka selle tööga lõpuni. lugupeetud daamid ja härrad, me peame ka Äh, pöörama tähelepanu sotsiaalsele vastutusele, peaksime julgustama ettevõtteid äh, kaitsma tarbijaid ning äh, mis puudutab ettevõtete juhtimist finantssektoris, siis ka selles vallas me tahaksime tööd jätkata, et ületada seda lõhet, mis on praegu parlamendi ja nõukogu vahel ja toetan ka teid siis äh, palgaküsimustes, äh, finantssektori palgaküsimustes. Ähm, nüüd, mis puudutab äh, raamatupidamisdirektiivi, kus Wolf Klints on raportööriks, siis olen väga huvitatud siin koostööst juurikomisjoni, õiguskomisjoniga ja ma tean, et parlament soovib minna palju kaugemale ja mina äh, jagan äh, sellist äh, lähenemist, aga me peame olema ka realistid. on ette nähtud selle teksti lähe-, läbivaatamine. minu jaoks on väga oluline läbipaistvus ja head valitsemistavad ja kui me läheme veelgi kaugemale, eh, siis me peame arvestama teatud riikide vastuseisuga ja sellega, millised on kulud siis VKE-dele, see oleks siis üks mure, eh, mida tahaksin teiega jagada. nüüd eh, riskikapitalifondid ja sotsiaalsed ettevõtted, tegemist on Philippe Laberi ja Sophie Oconi raportiga, selles osas leidsime mõne päeva eest kompromissi teen kõik, mis minu võimuses, et anda oma panus ja äh, ministrite nõukogu siis triloogil kiitis äh, selle teksti heaks ja minu arvates on tegemist väga hea kompromissiga, äh, kompromissiga, mis puudutab siis riskikapitalifonde ja sotsiaalettevõtteid ning lõpetuseks tarbijakaitse Eh, tarbijad peaksid eh, just kõigepealt kasu saama finantssektori reformidest. Eh, möödunud nädalal osalesin Strasbourgis ühel väga huvitaval kohtumisel, kus arutati Jürgen Klüüte raportit. tõenäoliselt siis enne aasta lõppu juba oktoobris võtame selle dokumendi vastu, aga sellega ma ei piirdu, me tahame tarbijakaitseõigustega veelgi kaugemale minna. ja tahaksin siis pangatasude läbipaistvuse teema tõstatada. väga raske on tihtipeale aru saada, mille eest makstakse ja kui palju ning selles osas tuleb siis ka ettepanek nüüd äh, üldisemalt, mis puudutab äh, jaeinvestoreid, äh, siis jär-, eelmisel nädalal üli, ü, astusime ka olulise sammu, me esitasime kolm teksti, siis eurofondide teemalise teksti, siin lähtusime Madofi skandaalist ja leidsime siis, et tarbijatele tuleb esitada selline põhiteabedokument, mis sisaldab kõiki äh, olulist äh, selle kindlustustoote kohta. ning äh, ma soovin, et ka selles valdkonnas me teeksime väga tõsist ja tõhusat koostööd selleks, et me saavutaksime kokkulepe võimalikult kiiresti nõukoguga. ma mainisin siin Eurofonde ja rääkisime nendega seostes just tarbijakaitse aspektist, aga tegelikult see teema on palju laiem Ehm, ja selles vallasmannas meil tegelikult ei ole mitte ühtegi tabuteemat, me oleme konsultatsioonide käigus tõstatanud kõiki teemasid. me tahame olukorda investeerijate jaoks eh, muuta kindlamaks ja, ja kutseliste investorite jaoks on need eh, eurofondid endiselt väga atraktiivsed. ning eh, tõenäoliselt on mul võimalus sellest teie komisjonis veel kõnelda ja me jätkame tööd ka varipangandusega see on üks äh, teema, kus äh, äh, millega seoses vaatame läbi ka investeerimisfondide reguleerimise teemat ning vaatame siis asja läbi väga põhjalikult, et saaksime aru, kuidas siis need finantssektori vahendajad täpsemalt toimivad ning tegelen siis sellega ka Finantsstabiilsusnõukogu raames ja veel üks asi, eh, kui me vaatame neid, kõiki neid määrusi, kogu seda ennetustööd, mida me teeme, see töö on väga raske ja väga oluline. ja meie eh, silmas peame me loomulikult siin pikemaajalisi investeeringuid eh, Äh, meil on siin sellised seadused, mis nagu reageerivad olukordadele, aga on väga oluline, et äh, komisjon äh, ka soodustaks siis pikemaajalisi investeeringuid, sest neid meie majandus vajab. ja septembris peaksime tegema siis kokkuvõtted selles osas, mis puudutab Euroopa pankade riske, tugineme siin Liiganeni töörühmale niisiis, nagu te näete, me tegeleme väga paljude teemaga, teemadega ja, ja nüüd olen valmis siis vastama teie küsimustele, aitäh! Okay, thank you very much. Uh, I'll read out. Suur tänu loen ette kõigepealt siis kõnelejate nimekirja, kui kellelgi on välja jätnud, siis Elisa Ferreira, myself, Philip Lamberts, Kay Swinburne, Astrid Lulling, Gunnar Hockmark, Arlene McCarthy, Peter Simon um,, uh, Mrs Boskurt, yes, you are over there uh,, and Wolf Clint, that's not necessarily see ei ole tingimata küsijate nimekiri, Pavlo siia juurde, kas veel soovib keegi sõna? Peeter Siimann sina oled juba kõnelejate nimekirjas. see ei olnud kindlasti praegu õiges järjekorras, võtsin siin fraktsioonide järgi. nii et äh, püüan siin ümber mängida õiglast järjekorda. Jean-Paul kõigepealt siis teile on sõna. aitäh, äh, härra volinik. Te äh, lugesite meile siin ette menüü sellest, mis meid ees ootab see tähendab, et te teete väga tuge, tugevat tööd ja meie siin komisjonis teeme ka väga palju tööd ja väga tore on tegeleda selliste huvitavate teemadega, aga väga oluline on see, et me ka midagi tõesti ära teeme, nagu te ütlesite. Äh, mul on kõigepealt üks märkus, e, esimene triloog reitinguagentuuride teemal toimus ja parlamendis me saavutasime suure üksmeele ettepanekute osas, mis minu arvates on kasulikud, mis ei lähe kaug-, liiga kaugemale teie enda ettepanekust, mis oli suhteliselt uuenduslik. aga ma, kui nüüd äh, siiralt kõnelda, siis on väga oluline, et see triloog edasi areneks, siis ei saa lubada, et niimoodi, et iga järgmine istung täpselt kordab eelmist. meil on olnud jah, selliseid kasulikke ja positiivseid kohtumisi, aga ei saa lubada, et see lõpmatuseni kordub. ja ma äh, tahaksin, et teie volinikuna äh, hoolitseksite selle eest, et komisjoni poole peal, komisjonipoolne esindus äh, oleks selline otsuste kindel äh, Äh, vaadake, millise manööverdamisruumi te oma kaastöölistele annate äh, ja mis puudutab Küprose eesistujana, siis oleks väga oluline, et need inimesed, kes nendele kohtumistele tulevad, tõesti omavad läbirääkimiste mandaati Äh, sest oli selge, et eelmine kord komisjoni, äh, nõukogu esindajal seda läbirääkimiste mandaati ei olnud, jah, loomulikult esimene kontakt on oluline ja kõik läks väga hästi, aga ma arvan, et nüüd oleks siiski vaja, et me väga kiiresti äh, edasi liiguksime, sellepärast et minu arvates selle teemaga meil mingeid väga suuri probleeme ei ole ja ma olen kindel, et me suudame saavutada kokkuleppe enamustes teemates. niisiis nii et, et ma äh, palun, et te kasutaksite oma autoriteeti äh, hoolitsemaks selle eest, et need äh, triloogid, mida viivad läbi, mida viib läbi meie kolleeg Dominici, teda ennast ei ole täna siin. niisiis oleks tore, et see triloog edasi liigub ja suur aitäh kõige eest, mida te olete teinud nagu kuulda oli, siis palju küsijaid on veel jäänud, äh, nii et äh, teeme kiiresti küsimused ja vastused, proovime, kas see töötab mõnda aega või kogume kokku mõned küsimused. härra Volnik ütles, et äh, paar küsimust võtame kokku, nii et ta kirjutab kõik üles, Liisa, palun. suur tänu, tere tulemast, härra volinik kõigepealt siis tere tulemast äh, meie komisjoni juurde. Äh, paar küsimust on mul, mis keskenduvad peamiselt äh, Pangandusliidu ettepanekule. nagu teate, siis parlamendil on väga selge positsioon, mis juba pandi paika algatusraportis kaks aastat tagasi seal raportis oli kirjas, kuidas kõige paremini juhtida kriisi pangandussektoris kuuendal tegi komisjon mõningad ettepanekud ja nüüd on laual teine alternatiiv, mis vajab äh, kohaldumist. ja minu küsimus äh, kõigepealt äh, keskendub sellele, mida komisjon arvab sellest kohaldumisprotsessist viie võtmeelemendi osas. esiteks äh, küsimused, mis puudutavad äh, hoiuste kaitse äh, skeeme. minu kolleeg härra Siimon küsib selle konkreetse asja kohta veel edasi, aga mis meid puudutab, siis hoiuste tagamine on täiesti võtmeküsimus. teine, mida komisjon arvab, kas on võimalik kahekümne seitsme liikmesriigiga koos töötada või oleks eelistatud seisus siiski euroalaga koos töötada? kolmas küsimus komisjon on otsustanud mitte valida välja süsteemsed institutsioonid ja see toob endaga kaasa loomulikult teatud tagajärjed. nii et kas me jätkame sel alusel, et me vaatame kõiki panku korraga või me vaatame piiriüleseid panku, vaatame süsteemselt olulisi panku või kuidas? neljas küsimus. kuidas komisjon näeb suhet Euroopa Keskpanga ja Euroopa pangandus järelevalve vahel. sellepärast, et hiljutised dokumendid on ette pannud, et Euroopa Keskpangal on rohkem äh, mõju. edasi, äh, viies küsimus, äh, päästefondi rahastamine võtmeküsimus meie jaoks, sest meie pakkusime välja, et päästefondi äh, rahastaks pangandussektor ise. aga uued ettepanekud äh, räägivad seda keelt, et päästefondid äh, saavad täidetud maksumaksjate rahaga. nüüd on meil Euroopa stabiilsusmehhanism, mida kasutatakse pangandussektori rahastamiseks, ka see raha tuleb maksumaksja käest Äh, küsimus on siis päästefondi eest, kes maksab, äh, kuidas on teie positsioon? ma arvan, et on väga ebaõiglane esitada viis pikka küsimust sellisel moel, ütleb proua esinaine. nüüd äh, võtame siis ALDE ridadest härra volinik kõigepealt ma võin öelda, et kui komisjon järgmisel nädalal oma delegatsiooniga Ameerika Ühendriikidesse Äh, visiidile sõidab, siis me kindlasti ekstraterritoriaalsuse küsimusi hakkame puudutama, see võib potentsiaalselt äh, ka õõnestada äh, väga palju neid asju, mida me finantsturgude direktiivis puudutada plaanime. kõigepealt loomulikult võtame teiega ühendust, enne kui me üldse visiidile läheme ja pärast äh, pärast siis anname ülevaate. aga teie sissejuhatavas sõnavõtus te mainisite ning ka Marje Draagi just äsja puudutas seda, nimelt mis puudutab demokraatlikku vastutust järelevalvajate puhul. kas te saaksite anda meile, tuua näite, mida täpselt silmas peate? sest äh, see on põhjustanud äh, väga palju muret mitmetes liikmesriikides, need liikmesriigid küsivad, kas äh, isegi liikmesriikide siseselt on piisavalt olnud kontrolli järelevalveasutuste üle. ja kui järelevalvet teevad, teeb sõltumatu keskpank, nii nagu enamustes liikmesriikides see nii on, siis kuidas on võimalik neid protsesse juhtida ilma, et kellegi sõltumatust äh, haavata. see on väga, mm, väga mm, oluline tasakaalu küsimus, äh, tahtsin teie vaatepunkti selles osas teada. ja lõpuks äh, Libori skandaal. ilmselt olete sellega sama palju kursis ja tegelenud kui meie ning olete Eh, ka turgude kuritarvitamise küsimustega tegelenud. mina tahtsin küsida, kas meil on vaja ehk minna eh, kui me vaatame üleüldiselt lävendeid, intressimäärade lävendeid, me peame teadma, kuidas täpselt nendega ümber käia. Eh, finantsturgude direktiivis pakkusite te välja litsenseerimise, mõningad inimesed parlamendis ei ole sellega väga rahul, aga kui isegi litsentsida ei saa, siis kuidas on võimalik aru saada, mis üldse lävendites äh, öeldakse ja kas vähemalt finantsturgude direktiivi raames ei peaks me minema ühe sammu edasi ja tagama, et meil oleks piisavalt informatsiooni? kui ei, siis kust me teame, kas intressimäärasid ei panda paika kellelegi, äh, kellegi äh, huvides? nii et äh, intressimäärade lävend ja kas peaks kuidagi neid äh, õigusloomeliselt mõjutama? ma arvan, et see kuulub kindlasti finantsturgude direktiivi osasse ja ka turu äh, ära kuritarvitamise os-, osasse. ja pettust, pettusi puudutab see samamoodi. nii et minu küsimuste komplekt oli see, loodan, et saate vastata neile. väga palju küsijaid on veel, nii et tehke lühidalt, palun ma üritan teha lühidalt ja täpselt. Eh, kõigepealt tahaksin härra Kosessile öelda, et ma eh, olen olukorrast eh, teadlik, ma tean, et, et asjaga tuleb kiirustada, tuleb viivitused tasa teha ja tuleb reguleerida asju võimalikult intelligentselt, me ju ei reguleeri asju lihtsalt reguleerimise pärast niisiis äh, finantssektori osalised, ähm, finantssektorid, äh, me, meil on neid vaja ja neile tuleb panna sellele rajale, et nad tõesti suudaksid reaalmajandust äh, finantseerida. ja ma jagan teie veendumust, härra Kozes, et triloog, kui me arutame seal paarikümmend teksti, nagu näiteks tänagi, siis asjad peavad olema tõhusad. Eh, teie esinaine Sharon Bowles mõni päev tagasi juhtis minu tähelepanu sellele, et komisjoni poole pealt eh, tulevad otsusekindlad inimesed. Eh, ma tänan teid selle tähelepaneku eest ning minu peadirektoraadis me koos vaatame läbi kõik need triloogid, mis toimuvad ja neid on üsna palju ja me vaatame, et kõik inimesed tõesti oleksid oma äh, õigel kohal. Äh, meil on ainult selline väike peadirektoraat, meil on ainult kuussada inimest. Äh, ja tõesti, kõik meie, meie inimesed teevad suurepärast tööd, ma ei taha siin nüüd midagi vabastada aga me peame esindama, olema esindatud kõigis rahvusvahelistes organites, eh, igal istungil tegelema kõigi tekstidega ja see on tõesti väga-väga suur töö meie jaoks aga ma tõesti vaatan, et meie poole pealt oleks siis triloogide esindus võimalikult tõhus. ja äh, tahaksin tuletada meelde ka seda tööd, mis parlament on teinud äh, Äh, mis puudutab siis pankade vastutust ja äh, ütleksin täiesti ausalt, et, et äh, ülemkogust saadik ähm, on mul tunne, et need neli teksti, mis teile esitati, üks on juba heaks kiidetud, see järelevalve oma, ja kolme ülejäänut arutatakse ja arutelud on jõudnud juba üsna kaugele Äh, näiteks äh, hoiuste tagatised, äh, pankade päästmine ja pankade rekapitaliseerimine. Need neli teksti minu arvates on aluseks selle, sellele, et Euroopa kakskümmend seitse liikmesriigi saaksid edasi minna ja ma arvan, et meil tuleb need tekstid vastu võtta, need on kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi huvides ja miks ma nii ütlen, Äh, kui me integratsiooniga edasi läheme, äh, äh, kui meil on otsene järelevalve, teatud vahendite ühendamine, jah, ülemkogul öeldi, et mõned riigid soovivad kõrvale jääda. mina arvan nagu teiegi, et need neli teemat, need neli nurgakivi, mida ma mainisin, on need Äh, neli sammast, äh, millele rajada usaldusväärsem ja äh, parem pangandussüsteem ja kõike me vajame seda. see, need, kõik need tekstid on avatud tulevastele arengutele. jah, arengu, siit arutelud parlamendis ei ole veel lõppenud igatahes, mis puudutab seda otsest järelevalvet, siis septembris esitame selles osas uue teksti ja äh, proua Ferreira äh, võib-olla järgnevatel päevadel, järgnevatel nädalatel me lihtsalt äh, tõesti tegeleme nende tõsiste teemadega, mida te mainisite ja mida ma ka lühidalt puudutasin. Äh, te rääkisite tagatisefondide ühendamisest, äh, et kas see puudutab ainult kahtekümmend seitset liikmesriiki või ainult Eurotsooni riike Äh, kas suuri panku või kõiki panke. Äh, kui ar-, äh, minu isiklikku arvamust küsida, siis ma arvan, et see järelevalve, see otsene järelevalve nendes riikides, kes on siis euroalas, peaks puudutama kõiki pankasid. me oleme pankiga Dexiaga juba näinud, et asi ei puuduta mingit viisteist kõige suuremat panka nii et, et ma arvan, et tuleb hõlmata kõik pangad, aga loomulikult tuleb siin lähtuda proportsionaalsuselt. Äh, võib-olla peaks detsentraliseerima seda järelevalvet äh, riiklikul tasandil. nüüd äh, päästefond. Te ütlesite, et teie jaoks oli see kõige olulisem küsimus. et pangad ise selle raha välja käiksid, nagu teie välja pakkusite Eh, selleks, et eh, nii-öelda eh, pank saaks korrapäraselt pankrotti minna, see, see ei ole sama asi, me räägime siin pankade päästmisest siiski. ja, ja, ja tõepoolest, te ütlesite, et pangad peaksid pankade eest maksma ja, ja mitte maksumaksjad ja teine asi on pankade rekapitaliseerimine. siin kasutame juba stabiilsusmehhanismi. ja Äh, äh, proua Bowles rääkis külaskäigust USA-sse, on äärmiselt oluline, et te äh, kõneleksite meie Ameerika partneritega ja räägiksite, et te tunnete muret selle sidususe pärast, mis on seotud ekstraterritoriaalsusega. neljapäeval ma lähen ise ka Washingtoni ja võib-olla siis äh, Äh, räägin äh, seal ka nendest teemadest. võib-olla praegu on natukene liiga vara äh, äh, lahendada seda demokraatliku vastutustunde küsimust, aga ma arvan, et äh, teil on täiesti õigus see küsimus tõstatada me peame vaatama täpselt, kuidas on lood selle demokraatliku järelevalvega ja, ja järelevalve ja sõltumatusega ma võin öelda, et näiteks Euroopa Keskpanga puhul äh, pakuti, et see pank, siis ülemkogul leiti, et see pank peaks olema siis kesksel kohal järelevalvesüsteemis ja ähm, ma olen täiesti kindel, et see pank on sõltumatu. Äh, keskpanga põhikirjas on see järelevalve ette nähtud, aga see ei ole äh, täpselt sama, nagu on Keskpanga vastutus äh, äh, finantsstabiilsuse osas. nii et, et ma arvan, et me peame siin veel tööd tegema äh, teen koostööd härra Draagiga, et vaadata, kuidas need kaks järelevalveülesannet, need erinevad ülesanded, nii-öelda nii-öelda ajalooline ülesanne äh,, hinnastabiilsuse tagamine ja nüüd see uus järelevalveülesanne omavahel kokku sobitada nüüd ähm, ma arvan, et me peaksime äh, äh, turgude kuritarvitamise teemal tõesti üritama seda äh, õigusakti teksti karmimaks muuta. me jätkame siis selle teemaga tegelemist selle teksti põhjal, mille ma teile esindasin, esitasin, esitasin ja, ja tõesti, me vaatame, kuidas seda saab tugevdada. ja mitte ükski küsimus ei ole tabu. ja te rääkisite sellest äh, intressimäärade indeksit, siis minu meelest on justkui tegu sellise avaliku hüvega sest et see mõjutab väga paljusid inimesi, otsuse langetajaid, riigi, riike, hoiustajaid äh, Äh, kas siin on nüüd tegemist tõesti avaliku hüvega ja kas selline asi tuleb jätta ise reguleerimise hooleks? või äh, peaks seda kuidagi ka kontrollima äh, mingis avalikus raamistikus? see on väga hea küsimus. ja mina, mina tõesti olen endalt seda küsinud, aga hetkel mul väga head vastust ei ole lihtsalt. suur tänu. lävendeid on ka peale mm, Euribori ja Libori, nii et neid tuleb ka vaadata. neli küsimust võtame järgnevalt. Philip Lambor, Gay Swinburne, Astrid Lulling ja äh, proua McCartney. võtame kiiresti, nii et Philip, palun härra volinik, tere tulemast ja suure, eh, suur aitäh suurepärase koostööst riskikapitali teemal eh, ma loodan, et nõukogu peab eh, kinni antud sõnast. ja ma tõesti loodan, et me võime usaldada seda, mida läbirääkijad ütlesid ja mina parlamendi poole pealt siis pean kinni selle kokkuleppe sõnast ja vaimust ning Äh, mis puudutab nüüd seda kuulust, kuulsat pangaliitu, siis ma ei tahaks hakata kordama Elisa küsimust. Äh, tahaksin lihtsalt teada kahe, kahte asja. see ju, õiguslik alus, mis on valitud, on üsna veider, et see õiguslik alus näeb ette, et nõukogu ja üksnes nõukogu, jah, nõukogu konsulteerib küll meiega, aga ja see võib olla puhalt formaalne, see konsulteerimine ja, ja siis jäetakse korraga äh, kindlustus välja. Ähm, äh, nii et, et minu jaoks on siin äh, vaidlusalune see õiguslik alus ja lisaks sellele, kui kindlustus selle artikliga välja jäetakse, siis on ähm, väga raske, sest mõned pangad tegelevad juba kindlustusega. ja sama küsimus nagu Eliisalgi mida, kuidas eristada süsteemselt olulisi ja mitteolulisi institutsioone eh, ja kas arvestada ainult euroalaga või teisega. ja muide, kõige olulisemad finantsasutused euroala jaoks asuvad väljaspool euroala. ja siis veel demokraatlik kontroll, ma kuulsin, mida te ütlesite, et me peame tegema vahet siis eh, keskpanga rahanduslike ülesannete ja teiste ülesannete vahel minu, mind puudutab selle ettevõtte töökultuur, kui keskpangal ei ole sellist harjumust aru anda. niisiis otsused langetatakse täiesti suveräänselt seal ja, ja korraga, kuidas need Mario äh, Draghi äh, ja teised hakkavad äh, demokraatlikult aru andma, nii et, et ähm, mul on siin väike segadus selles osas. okei. Thank you, madam chairman. okei okay,, palun. tänan, esinejana tänan, äh, volinik. Lähen natuke nüüd teemade juurde, mida te ei puudutanud oma pikas sissejuhatuses. see puudutab äh, võlakirjade direktiivi. olen äh, tegelenud äh, CSD direktiiviga ja rääkides ühtsest turust on väga oluline selle direktiiviga edasi minna, aga osad liikmesriigid näiteks nõukogus soovisid äh, ka selle teemaga edasi minna. me nõuame, et äh, võlakirjade alane õigusloome tuleks kiiremini ja me tahaksime teada ajalist graafikut selleks. Astrid, palun. aitäh äh,. härra volinik Barnier Eh, kui ma nüüd teist õigesti aru saite, eh, siis eh, te koos härra Draagiga tegelete pangandusjärelevalve küsimusega. see on väga hea, sellepärast et ajakirjandustes on juba süüdistatud Euroopa Komisjoni ja Keskpanka Äh, see ettepanek, mille teie teenistused on ette äh, valmistanud, äh, on üsna hea ning kas te võiksite kinnitada seda infot, mis on levitatud, kui üks habras institutsioon Äh, äh, mis on riikliku järelevalve all, äh, kas ta oleks siis kuidagi paremas olukorras, kui keskpank tema üle järelevalvet teostab ja härra Draghi on väga hästi aru saanud, et teie teete selles vallas ettepanekuid ja oleks tõesti oluline, et temaga täna õhtul kohtuksite ja äh, võib-olla te räägiksite siis, mida te üksteise valikutest arvate? Pablo's just told me he wants nii et äh, palun, kolleeg peale teid tuleb Arlen. tänan, jah, härra Salba soovin rääkida samal teemal. me rääkisime keskpanga presidendiga pikalt äh, pangandusliidust. ja korduvalt on seda teemat äh, tõstatatud siin Euroopa Parlamendis, me oleme teinud mitmeid äh, ettepanekuid, mis puudutavad just äh, järelevalve küsimust ja siis hoiuste tagamise fondi ja pankade päästmise fondi. Teil on nüüd palju aega, et neid teemasid analüüsida, aga küsimused on väga olulised, sellepärast et turud nõuavad, et me moodustaksime selle pangandusliidu võimalikult kiiresti meil on äh, kahtlusi nende kolme samba osas ja kuidas see integratsioon peaks äh, toimima, eriti mis puudutab järelevalvet pankade üle, mis ei kuulu Eurotsooni. kuidas äh, neid tagada, kuidas neid kontrollida ja mida komisjon selle kohta arvab, millised oleksid kõige paremad lahendused? Arlen, palun. volinik, sooviksin äh, teid äh, tänada selle eest, kuivõrd kiiresti te olete reageerinud äh, järjekordsele pangandusskandaalile. ja nüüd me üritame intresside määra küsimuse kontrolli alla saada, aga loomulikult siin ei ole veel tegemist turu kurvitari, kur-, turu kuritarvitamise küsimusega. me kindlasti ei soovi, et ähm, Euroopa Liidu lähenemist äh, piita, peetakse liiga lõdvaks, äh, mitte piisavalt karmiks. ja minu arvates äh, huvitav on see, et need kokkulepped ja manipuleerimine turul on leidnud aset juba umbes viisteist aastat USA-s äh, on äh, finantsjärelevalve neljakordistanud äh, mõned graafi-, trahvid, mis meil kehtivad ja samuti on võimalik seal inimesi vastavate kuritegude eest aastateks vanglasse saata nii et äh, ma tõesti tänan teid äh, selle eest, et te äh, olete võtnud karmi lähenemise kuritarvitamisküsimuses. aga volinik, poliitilisest aspektist ka üks küsimus. mida ütlete nendele, kes arvavad, et Euroopa Liit ei peaks kehtestama reegleid Londoni Cityle liber kahjud, mis on sellega seotud, äh, näiteks äh, konservatiividest äh, ministritel on siin oma seisukoht ja siis edasi pankurite preemiate küsimus. on öeldud ka, et Euroopa Liit ei peaks siin panema paika preemiate maksimummäära panganduses, olgugi et mõningates teistes valdkondades on seda tehtud. mina olen arvamusel, et lobitöö on jõudnud nüüd sellise mõõtmeni, et me ei saa kunagi neid skandaale kontrolli alla ja kui äh, Londoni City jääb kõrvale, siis äh, samuti meie kontrolli saavutamise võimalused vähenevad. Euh, võib-olla vastaksin kõigepealt Arlene McCarthy'le, kellega me oleme väga tihedalt selle teemaga koostööd teinud. Äh, siin ei ole mitte mingisugust äh, äh, rahulole. selline, me ei saa subada sellist liigset leebust seadusandjate poole pealt me peame järelevalveasutustele ja õigusorganitele andma kõik võimalused uurida ja karistada nii rangelt kui võimalik, selle ja kui vaja, siis isegi kriminaalkorras. ja see on just nimelt selle teksti sisu, mille kallal te praegu töötate ja mida ma möödunud aasta oktoobris teile esitasin. me peame hoolitsema selle eest, et see tekst hõlmaks Äh, indeksite küsimust ning vajaduse korral äh, täiendaks ning äh, tugevdaks siis minu esitatud teksti. seda me peame tegema põhimõttelisematesse küsimustele ma praegu, põhimõttesse ma praegu ei lasku. Äh, vastates Sharon Bowlesile ma juba ütlesin, et äh, võib küsida, et kas tegemist on selle indeksi puhul avaliku hüvega või ei. ja kas ei oleks tõesti mingit legitiimset äh, põhjust seda riiklikul avalikul tasandil reguleerida, seda indeksit ja järelevalvet teostada Äh, nüüd äh, ma olen täiesti kindel, et teie visiit USA-s on väga oluline. ja me oleme sõltuvad vastastikku teineteisest. nüüd, äh, mida vastata neile, kes ütlevad, et Euroopa Liit ei saa Cityle reegleid seada. me teeme koostööd Briti võimudega ja ma olen alati välja öeldud, et, et see on suurepärane võimalus, et Euroopa, et meil on selline äh, oluline finantskeskus nagu City oma territooriumil. ja meil oleks vaja selliseid äh, reegleid, mis sellest oleks kõigile kasu ja üks sellistest reeglitest on ju ka kapitali vaba liikumine aga kui meil on kapitali vaba liikumine, siis on meil vaja ka ühiseid reegleid e, ja ma arvan, et Ühendkuningriik on huvitatud sellest, et neid reegleid meiega ühiselt välja töötada ja neid ka kohaldada. E, härra Lambert e, kõigepealt ütles, et et need kaks dokumenti tuleb äh, lõpule tööd viia. Äh, mitte lihtsalt sellepärast, et meil on vaja mingid dokumendid lõpule viia, vaid sellepärast, et meil on vaja neid asju, meil on vaja äh, riskikapitalifonde, meil on vaja neid kasutada selleks, et et äh, suunata siis äh, hoiustajad nende fondide juurde, noorte ettevõtjate juurde, kellel on raha vaja. ja ma ei usu, et et üks hea kokkulepe, mille me siis triloogi raames kokku lepime, et see kuidagi kahtluse alla seatakse. et tahaksin lisada veel, et et selles kokkuleppes on ka see, mida parlament soodi, soovis näiteks võitlus maksuparadiisidega äh, demokraatlik kontroll äh, äh, sada kakskümmend kuus, äh, kindlustuse küsimus. me jätkame veel oma tööd ju. ja ähm, ma, ma tean, et on olemas pankasid, mis tegelevad ka kindlustusega Jupa äh, aga tegeleb ka selle teemaga, jätkab oma tööd. ja tulevane järelevalveorgan siis teeks samuti koostööd EIOPA-ga, hoolitsemaks sellest, selle eest, et selliste segaettevõtete äh, üle oleks samuti järelevalve korralikult tagatud. ning Euroopa pa-, keskpangal on põhikiri, mis on paika pandud aluslepingutega, ma ei hakka sellesse teemasse laskuma praegu Äh, jah, nende ülesanded äh, tõepoolest on äh, väga mitmekesised ja selles järelevalvestruktuuris siis Keskpank saaks keskse rolli, vähemalt euroalas. ja teen koostööd siis Keskpanga presidendi ja teistega, et saavutada parim viis, kuidas tagada see demokraatlik dialoog Äh, proua Swinburne'ile tahaksin öelda, et järgmise aasta alguses äh, tahaksime esitada seda teksti, mida ta mainis, äh, väärtpaberite alast direktiivi ja tegemist on äärmiselt tehnilise ja täpse teemaga, aga ma arvan, et me peame ühisturgu ka selles valdkonnas kindlustama ning tagama vajaliku turu infrastruktuuri ja Äh, ma olen kindel, et see ettepanek, mis komisjonist tuleb, saab ka liikmesriigide toetuse. Äh, nüüd äh, härra Salba viitas aruteludele, mis toimusid ülemkogul ja ka proua Lulling viitas neile. tegemist oli ettepane-, ette valmistades seda ülemkogu, ma töötasin koos Barrosoga Äh, selleks, et töötada välja siis äh, komisjoni seisukoht siis nelja presidendi ettepaneku osas, Eurogrupi president Van Rompuy ja siis äh, Keskpanga presidendi ettepanek. mina siseturuvolinikuna tulin mõttele, et Euroopa Panga järelevalve peaks mis tegutseb siis kahekümne seitsme liikmesriigi hungi, huvides, võiks omada siis väga konkreetset äh, sidet Euroopa Keskpangaga. ja lõpetuseks siis äh, ülemkogul äh, äh, usaldusväärsuse, keskpanga usaldusväärsuse huvides otsustas siis selle, selleks raskuskeskmeks valida mitte siis pangandusjärelevalve, vaid Euroopa Keskpanga. sellepärast, et need riigid, kes siis sellesse pangandusliitu ei kuulu, nende üle ometigi teo-, teostab järelevalvet Euroopa pangandusjärelevalve. ning eh, te võite neid asju arutada pangandusjärelevalve eh, juhatajaga ja ma tahaksin meenutada, et te ise võtsite vastu äh, määruse selle, selle kohta. meil on siin läbi viidud terve rida neid pankade äh, stressiteste, nii et, et ma, ma arvan, et see määrus äh, reguleerib kogu seda tegevust meil on vaja pangandusjärelevalvet, sellepärast et on riike, kes tahavad kõrvale jääda sellest pangandusliidust ja järelevalvest, aga nende finantsasutusi tuleb, nende üle tuleb ka järelevalvet ju kuidagi teostada. Uh, suur tänu. nüüd Gunnar Hokmar, Peeter Siimon, proua Poskurt kes on äh, raportöör seoses äh, turukurvituse direktiiviga, Olle Schmidt, nemad saavad kõik esitada küsimused koos. tänan. kui nüüd rääkida tasakaalust järelevalve erinevate äh, asutuste vahel, siis äh, mulle teeb muret, et me räägime järelevalvest, mis hakkaks siis toimima ainult Eurotsoonis, aga mitte mujal. kui nüüd vaadata piiriüleseid muresid, mis meil on olnud, siis need mured ei puudutanud mitte ainult Eurotsooni, vaid ka selle väliseid äh, riike. meil on vaja paremat järelevalvet ka siseriiklikul tasandil järelevalve ei muutu paremaks lihtsalt sellepärast, et äh, tegemist on äh, Euroopa Liidu tasandiga, mõnikord on olukord äh, selline, et järelevalve on küll olemas, aga ta ei ole piisavalt tõhus. tahaksin teada ka teie arvamust selle kohta, kuidas tagada parem järelevalve. ja kolmandaks, meil on EBA Euroopa pangandusjärelevalve, meil on Euroopa Keskpank ja miks me üritame siin äh, panna paika kahte järelevalveasutust nüüd? siin tekib äh, segadust, äh, kes on pädev ja ma ei ole vastutuse suunamise vastu EKP-le, aga miks teha nii ja mitte naa? Peeter, palun. tänan. suur tänu, volinik. et seoses garantii eh, ehk tagatisskeemidega oleme olnud eh, omavahel heas kontaktis. eelmisel nädalal rääkisime Strasburgis ja tahaksin jätkata sealt äh,. tahaksin informeerida teid ühest äh, kokkuleppest, millele me jõudsime variraportööridega. me rääkisime Strasbourgis äh, pankade päästmisest äh, ja ühe protsendi erandamisest vastavasse fondi, rääkisime ka hoiuste tagatise skeemidest meie koja ja meie komisjoni, vastutava komisjoni seisukoht on et, et äh, üks protsent kokku on liiga vähe, tagamaks tõhusat äh, kaitset. ja nüüd äh, pankade päästmise fondiga tekib oht, et hoiuste tagamiseks ette nähtud raha läheb hoopis suurte pankade päästmiseks ja siis äh, hoiustajatele raha väljamaksmiseks vajaduse korral ei olegi enam raha. nii et kolleegid esitasid küsimuse, et äh, kuidas see kõik peaks äh, toimuma või toimima. Teie pakkusite välja määra, mis äh, leevendab keskmise suurusega panga pankrotti, aga ei enamat. ja kui me nüüd olemasoleva rahaga üritame tagada ka suurte krediidiinstitutsioonide päästmist, põhikapitali toetamist näiteks, siis äh, see on ebarealistlik ja kui me tahame tagasi võita turgude usaldust, siis antud viisil me seda ei saa. selge on see, et äh, liikmesriigid äh, teevad äh, suuri sõnu teemal, et pangad peavad hakkama ka vastutama, aga nendele sõnadele tegusid ei järgne, sellepärast et Nende arvude taga lihtsalt haigutab äh, nõukogus poliitiline reaalsus. proua Poskord, palun. suur tänu. tänan, äh, volinik, teie sissejuhatava sõnavõtu eest. olen äh, libe komisjonis raportöör teemal turu kuritarvituse direktiiv, MAD. väga oluline on see, et teie arvates tuleks teksti karmistada, eriti kui äh, me soovime vältida turu kuritarvitust näiteks äh, Libori puhul komisjon toonitas, et meil peaksid sanktsioonid olema harmoneeritud, et taastada usaldus äh, finantsturgude poolt. mind paneb imestama, et äh, meil ei ole midagi konkreetset, äh, harmoneeritud sanktsioon, sanktsioonid jah, aga kui me räägime kuritarvitusest ja siseinfo põhjal kauplemisest, siis praegu on puudu miinimum ja maksimumsanktsioonid. Äh, Ungaris on halduskaristused, Sloveenias kaks nädalat äh, vangis, Itaalias vähemalt kaks aastat vangis, äh, Hollandis võib saata vangi kuni viieteistkümneks aastaks. nii et niimoodi on võimalik sanktsioonide abil saata välja väga tugev sõnum ja kui komisjon räägib sellest, et me tahame midagi konkreetset saavutada, siis tuleb ka süüdlaseid karistada ja ma tahaksin teiepoolset äh, reaktsiooni ja kuidas te suhtute Ühendkuningriigi kõrvalejäämisesse? ja lõpetuseks Olle, palun. tänan, proua esineja, härra volinik. minu küsimus äh, puudutab äh, hoiuste tagamise skeemi poolakad ja taanlased ei teinud mitte midagi ja nüüd küproslased ütlevad, et nemad ka mitte midagi tegema ei hakka hakka millal teie selle küsimuse päevakorda toote, sellepärast et me oleme nüüd siin kinni jooksnud. Peeter Simon rääkis hoiuste tagamise skeemist, aga ka investeeringute tagamise skeemid on väga olulised, et me saaksime investeeringuid Euroopasse, näiteks VKE-desse härra volinik, meil on plaanis äh, saata teile kiri, Peeter Siimonil ja minul selline ametlikum kiri, aga võib-olla oskaksite te, suudaksite te veenda küproslasi, et nad siiski peaksid äh, tegutsema selles küsimuses? Äh, tuleksin kõigepealt järelevalve küsimuse juurde Gunnar, see on äh, just nimelt see küsimus, mille te esitasite, mis mind esialgu mõtlema pani selle asja üle. Äh, ma arvasin, et äh, tuleb kasutada seda ametit, mida me koos teiega lõime, kui me võtsime vastu selle järelevalvepaketi. parlament toetas nii ESMA-d, EBA-d kui EIOPA-t aga kui me hakkasime nüüd valima, et milline peaks olema see keskne organ, riigi- ja valitsusjuhid leidsid, et see peab olema Euroopa Keskpank, sellepärast et äh, härra Ökmark asi on väga tihedalt seotud pankade rahastamisega ja äh, pankud toetatakse kollektiivselt läbi Euroopa stabiilsusmehhanismi ja seega on vajalik, et toimuks ka kollektiivne järelevalve samade pankade üle ja äh, seega siis äh, niisiis äh, me valisime Euroopa Keskpanga aga meil on vaja ka sellist järelevalvet, mis puudutaks siis kõiki pankasid, ka nende liikmesriikide pankasid, mis siis euroalasse ei kuulu. see järelevalveasutused erinevates riikides, vastuvõtvates riikides, koduriikides töötavad koos, koos ja see koostöö sujub väga hästi ja just nimelt eh, selle koostöö tehniliste üksikasjadega kavatsen ma tegeleda. Eh, meil on vaja sellist Euroopa tasandil õigusakti, mis eh, kehtib igal pool. ja mis nüüd puudutab seda seda, mida, mida siis ülemkool otsustati, miks valiti siis Euroopa Keskpank, siis põhiliselt sellepärast, et eh, Euroopa alas on veel täiendavaid muresid, mis on seotud siis eh, teatud pankade toetamisega läbi stabiilsusmehhanismi. nüüd eh, hoiuse tagamise küsimus, see on ka arutusel olnud juba kuid. ja muide, komisjon ei ole see, kes, kellel ei ole ambitsioone. minu esialgne ettepanek oli palju ambitsioonikam, rohkem kooskõlas sellega, mida soovis parlament ja, ja ka rohkem selline nagu, mida oleks vaja, et meil oleks selline usaldusväärne hoiuste tagatiste süsteem ja, ja ma pakkusin natukene välja selle päästefondide ja tagatiste segamise selleks, et vältida igasuguseid ohte, et nendest ohtudest tekiksid kriisid ja kriisidest katastroofid. ja siis tuleks meil maksta selle katastroofi eest Äh, niisiis äh, äh, me üritame siis välja töötada neid meetmeid, et sellist negatiivset arengut katastroofi suunas siis vältida, katastroofi suunas, mille eest maksumaksja peab maksma. Nüüd see õigusakti tekst ei ole veel vastu võetud ainult mõningates riikides. võib-olla sellepärast, et mõnedes, mõned riik, mõnesid riike tabas pangakriis Äh, rohkem. Äh, niisiis me tahame paremini riske ennetada ja, ja, ja kaitsta hoiustajaid ja säästjaid. nii et, et äh, kõigepealt on rohkem ambitsioone vaja nõuda nõukogult ning ülemkogul pandi paika küll teekaart ja ma arvan, et seega võib öelda, et nõukogus saavutati justkui selline komp-, dünaamiline kompromiss ja äh, võib-olla tõesti tuleks nõukogult nõuda natuke rohkem ambitsioone, äh, vähemalt nendelt riikidelt, kes kuuluvad sinna pangandusliiki, see tugene, see liit tugineb kolmand-, kolmele sambale integreeritud ja otsene järelevalve, äh, vahendite ühendamine ja siis päästefond ja hoiuste tagamise fond. proua Poskurt mainis äh, seda tööd, äh, mida teevad siis paralleelselt õiguskomisjon ja libekomisjon Ehm, oktoobris eh, tehtud ettepaneku eesmärk on just nimelt ühtlustada need karistused, mis on tõesti väga erinevad. Ehm, mõnedes eh, riikides on suhtumine väga lõdev ja teistes ollakse karmimad. me ei ole valinud täielikku ühtlustamist, eh, sellepärast et me soovime suhteliselt kiiresti edasi liikuda ja me ei taha, et uks meie ninas kohe kinni virutatakse. Ehm, me siis peame arvestama ka liikmesriikide õigussüsteemide eripäradega, nii et me oleme lähtunud äh, pragmaatiliselt. me üritame siis äh, viimaste sündmuste valguses äh, oma teksti veelgi karmimaks muuta. ja see tekst, mille alusel te praegu töötate, oleks siis aluseks, mille põhjal muuta sanktsioonid harmoniseeritumaks, karmimaks ning ja võib-olla ka isegi karistada siis kriminaalkorras, kui vaja. nii et, et meie tegevuskava on tõesti äärmiselt tohutu. jah, see tekst peab tagama kaitse investoritele, peab tagama siis finantssektori eh, eh, kindlustunde ning äh, ma olen teinud e-, eesistujamaadega koostööd, äh, olen suhtunud sellesse küsimusesse äh, väga suure entusiasmiga ja olen üritanud alati saavutada siis sellele dokumendile eesistujamaa toetust. nii et, et te võite ka edasi minu peale loota. Uh, suur tänu, volinik, siia tulemast homme hommikul meil on kella üheksast poole üheteistkümneni koordinaatorite koosolek, nii et avatud koosolek algab kümme kolmkümmend ja teemaks äh,